Right, good morning everybody, we've, we've hommikust! me alustame natukene hiljem, aga ikkagi ei, ei ole kõik kohale jõudnud. järgmine päevakorrapunkt muudatusettepanekute arutelu riikide rahanduse pikaajalise jätkusuutliku majandamis, majanduse elavdamise kohta. meil on sada kuuskümmend kaks muudatusettepanekut ja kõigepealt saab sõna raportöör. härra Nkokk. Merci, madame la president. suur tänu teile. kõigepealt ma sooviksin tänada variraportööri tema panusest on esitatud sada kuuskümmend kaks muudatusettepanekut, mis on kõik väga konstruktiivsed. Need on kõik väga huvitavad, väga põhimõttelise iseloomuga ning sellega seoses on käivitanud väga huvitav arutelu, eh, mis eh, kütab kirgi üles ma-, nii majandusekspertide kui ka meie komisjoni liikmete seas. sooviksin teile rõhutada, et äh, arutelu ja mille me oleme läbi pidanud variraportööridega, toimus kompromissi meeleolus. ning äh, seda väga eripärases kontekstis. me rääkisime sellest eile ka keskpanga presidendi ja Eurogrupi presidendiga ma arvan, et me kõik siin saalis, kõik me soovime saavutada kompromissi Euroopa huvides ja Euroopa rahvaste huvides, keda on kriis väga raskelt tabanud. peaksime siinkohal üritama teha kõike selleks, et Euroopa institutsioonid leiaks võimalused majandus äh, taaskäivitamist toetada, toetamates sealjuures Euroopa majandus- ja sotsiaalmudelit ning samuti toetades äh, meie rahandussüsteemi äh, jätkusuutlikkust pikas perspektiivis, ma arvan, et sotsiaalse mudeli kaitse ning finantssüsteemi stabiilsus peavad olema meile juh-, peavad juhtima meid meie soovis kompromissini jõuda ma ei hakka väga detailseks äh, muutuma. me kohtume variraportööridega kolmapäeval, kuid komisjonile teadmiseks ma tahan öelda, et on kompromiss võimalik neljas punktis. kõigepealt ähm, muudatusettepanekud äh, esitati tagamõttega, et makroökonoomiline äh, poliitika peab olema hästi suunatud. see peab minema kaugemale kui äh, eelarve küsimuste arutamine või, või võlaküsimused. küsimus on igatahes selles, et kui äh, majandust pole suudetud taaskäivitada, siis äh, oleks vaja, et iga liikmesriik saaks piisavalt manööverdamisruumi selleks, et kasutusele võtta vajaminevad, vajaminevad ähm, meetmed. see peaks tähendama täielikku tööhõive saavutamist elavnenud majanduse kontekstis ja samuti peaks äh, see tähendama ka seda, et tootmisvõime on rahuldatud teine küsimus, mille osas on kokkulepe võimalik, puudutab, eh, puudutab maksukulusid. perioodil, kus, eh, kus tööhõive on madal, on ka tootlikkus madalam, tähendab see seda, et vajadus taaskäivitada tootlikkus on väga oluline mina paljude kolleegidega ühtemoodi leian, et on võimalik, eh, võimalik vaadata kriitilise pilguga üle maksukulutuste, eh, maksukulutused, vaadata, kas nende maksude kasutamine on olnud efektiivne või mitte. ning selles osas peaks võib-olla komisjon eh, ka mõjuhinnangu koostama. kolmas kokkuleppe võimalus minu jaoks hmm puudutab äh, siis seda, et mida iseenesest tähendab äh, elavnenud majandus. kui me vaatame majanduskirjandust, siis me näeme, et elavnenud majandus on selline, äh, kus tootmisvõime on rahuldatud. ning tegelikkuses tähendab see seda, et seadmete kasutusmäär ületab kaheksakümmend viis protsenti. praegusel hetkel oleme me enam-vähem seitsmekümne, seitsmekümne kahe protsendi Eh, piirmäära juures, hoolimata sellest, et eh, on, <clears throat> et, eh, et prognoosid olid väga positiivsed ning võib öelda, et senikaua, kuni tootmisvõime on madal, on vaja tegeleda just nimelt kasutada mittetsüklilisi meetmeid. ja see puudutab ka, eh, see puudutab siis ühesõnaga midagi enamat kui eh, eelarve kulude kärpimist. ning viimane aspekt, mida ma soovisin esile tõsta selles raportis, mille osas on kokkulepe võimalik, kuid võib-olla seda kompromissi raske leida, see puudutab kriteeriumeid minu meelest on oluline, et me peaksime aitama komisjoni ja näitama sealjuures ka finantsturgudele, kes praegusel hetkel spekuleerivad riigivõlgade vastu, peame näitama, et riigi rahandussüsteem toimib jätkusuutlikult. majanduskirjanduses võib öelda, et spetsialistid ei ole kunagi ei ole kunagi välja töötanud, mida tähendab jätkusuutlikkuse kriteeriumid, sellist kriteeriumit ei ole praegusel hetkel olemas. meie jaoks on eesmärk selline kriteerium paika panna ning seda sellises kontekstis, et me peaksime suutma välja töötada mitte tsüklilise poliitika ja see tähendab, seda, et see peab peale stabiilsuse pakti veel teistegi, teistegi teistegi küsimuste arvesse võtmist ning peame mõtlema siinjuures vägagi pikas perspektiivis. see tähendab nii ka struktuursete puudujääkide leevendamist nii et need olid siis äh, minupoolsed ettepanekud, mis äh, minu meelest makroökonoomilises äh, raamistikus on mõistlikud ja mis on oma iseloomult sünteetilised. ma loodan südamest, et, et me saaksime keskenduda oma arutelude vältel sellele neljale punktile praegu on ka teisi muudatusettepanekuid, mis võivad tekuta-, tekitada probleeme, kuid just neljas äh, punktis on arutelu, võib osutuda konstruktiivseks. Thank you uh,, Gunnar Hökmark. Thank you very much uh,, Madam Chair and thank you to the raporteur. suur tänu. suur tänu ka raportöörile ma ootan vägagi tööd kompromisside kallal aga tuleb rõhutada, et kompromissid peavad põhinema öö, nendel muudatusettepanekutel, mis on tulenenud ka Rahvaparteist ja liberaalide fraktsioonist. meil on siin teatud erimeelsusi ja raportöör peab nüüd saavutama tõesti meie kõigi omavahelise kompromissi. me peame oma töös silmas pidama praegust rasket olukorda, sest me praegusel hetkel paneme paika ju põhimõtted, mille alusel Euroopa peaks järgnevatel kümnenditel haarama majanduses juhtrolli. aasta tagasi arutasime me seda, kuidas hakkama saada kriisiga. ja toona hääletas suurem osa parlamendisaadikutest selle poolt, et meil peavad olema selged ja järjepidevad väljumisstrateegiad ja me peame tagama, et isegi kriisi ajal suudame me kontrollida äh, riigieelarveid. sest äh, sellel ajal sooviti kriisist välja tulla suuremate kulutuste läbi ja täna me näeme, mis selle tulemus oli, sest nendes liikmesriikides, kes, äh, mis, mis val-, valisid selle alternatiivi, on suuri probleeme heaoluriigiga tuleb öelda, et kui me kohtusime siin komisjonis Kreeka peaministriga, siis võis, siis nägime me ühte seda tulemust, mis juhtub, kui riigieelarvet kontrolli all ei hoita. aga me teame, et terves reas teistes liik-, liikmesriikides on samuti eelarve puudujäägiga suuri probleeme. ei ole suuremat ohtu heaoluriigile ja uute töökohtade loomisele kui kontrolli alt väljunud eelarve. kui puudujääk ja riigi välisvõlg suureneb, siis suurenevad ka intressimäärad ja see surub välja uued investeeringud. ja meie kohustus praegu on välja rabeleda nendest eelarve puudujääkidest võimalikult kiiresti. ja see, mida üks liikmesriik ette võtab selles valdkonnas, mõjutab meid kõiki. seda võib äh, näha ju ka praegustes aruteludes Kreeka majanduse üle, seda me teeme sellepärast, et see mõjutab terve Euroopa majandust. sama kehtib ka paljude teiste liikmesriikide kohta. ma tuletaksin raportöörile meelde, et kui toas on kaks majandus, ökonomisti, siis on olemas arvatavasti kolm erinevat arvamust. seetõttu peame me vaatama silmitsi reaalsusega. loomulikult on tore tsiteerida Keinsi, aga me peame meeles pidama, et väga lihtne on suurendada riigi kulutusi ja riigi välisvõlga, aga Keinsi maailmas oli seda lihtne ka vähendada. aga reaalses maailmas nii ei ole, seda me nägime ka seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel. ma ootan tööd kompromisside kallal, aga me peame seda neid saavutama olemasolevate kriteeriumite põhjal. me ei peaks uusi kriteeriumeid enam defineerima. meil on olemas stabiilsuspakti kriteeriumid. ja me oleme õppinud ka praegusest kriisist, et üks meie suuremaid vigasid oli, et stabiilsuspakti kriteeriume ei austatud paljudel liikmesriikidel on suur eelarve puudujääk ja, ja kriisi ajal ei suuda nad oma eelarvepoliitikat enam kontrolli all hoida. praegusel hetkel peame me tagama et äh, liikmesriikides enam äh, eelarve puudujääk ei hakka vähendama sotsiaalkulutusi, äh, tervise tervishoiusüsteemile tehtavaid kulutusi. ja samuti ei tohi need äh, mõjutada negatiivselt uusi investeeringuid uutesse äh, töökohtadesse. ja siin on probleem. raportöör esitles siin oma arvamust. ma kardan, et äh, selline lähenemine tähendaks pikka eelarve defitsiidi perioodi Äh, mis mõjutab väga negatiivselt meie heaoluriike. teisalt, kui me lõua, jõuame kompromissile, siis äh, kui, kui ja kui need kompromissid põhinevad meie muudatusettepanekutel Rahvaparteist ja liberaalide fraktsioonist, oleks väga meeldiv. ma paluksin, et raportöör mõistaks et meil on võimalikult kiiresti vaja eelarvepoliitika kontrolli alla saada ja vähendada äh,, ja kontrolli alla saada ka eelarve puudujäägid äh,. sest see mõjutab otseselt äh, majanduse arengut ja uute töökohtade loomist. homme me võime alu-, alustada arutelusid, me võime arutada ka kirjanduse ja äh, muude teooriate üle, see saab olema huvitav intellektuaalne ja poliitiline harjutus. suur tänu! suur tänu!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 loomulikult on ka see, et e-, enamus eesmärkide osas me suudame kokku leppida. minu eelkõneleja rääkis, rääkis kirjandusest, rääkis akadeemilistest seisukohtadest, kuid me peaksime arvesse võtma siiski ka seda, mis toimub tegelikkuses, et olukorda lahendada. liberaalide fraktsioon esitas omalt poolt samuti muudatusettepanekud. me oleme üldiselt pisut mures äh, riigi kulude bilansi pärast. tuleb arvesse võtta, eh, millised kulutused praegusel hetkel riikidel on sel-, kui me jätkame samas vaimus, siis on karta, et riigivõlg äh, kasvab üle pea ning see nõrgestab äh, ka äh, sotsiaalseid kulutusi. me saame seda raportit pisut paremaks muuta, ma arvan, et raport on hea alus arutelu pidamiseks, see aitab meil seisukohti lähendada raportööriga. kuid nagu Gunnar Hökmark seda just ütles, on Rahvapartei poolt ja liberaalide poolt esitatud palju selliseid muudatusettepanekuid, mida tuleks arvesse võtta. selle töö juures on kõige olulisem arvesse võtta Euroopa eh, demograafilist struktuuri. see on meie jaoks väga suur väljakutse seda lisaks sellele, et meie majandus on praegu väga raskelas olukorras ja meil on vaja väga tõsiseid meetmeid. nagu ka Kreeka puhul on vaja väga julgeid meetmeid kasutusele võtta ning äh, on oluline, et ka teised riigid äh, järgiks äh, Kreeka poolt astutud samme. ei tohi äh, järgida kõige nõrgemate eeskuju, vaid kõige tugevamate eeskuju, et see majandushaigus mujal ei leviks. mis puudutab kriteeriumeid ja indikaatoreid, siis need aitavad meil selgeks teha seda, kas majandus on tasakaalus ja jätkusuutlik või mitte. mina isiklikult arvan, et see ei ole probleem me näeme ju väga selgesti, kus äh, majandus toimib hästi või halvasti. me teame, millised indikaatorid olemas on, kriteeriumid on ju praeguseks hetkeks juba välja töötatud ma arvan, et stabiilsus ja arengupakt on pakt, mis äh, on vastastikuse kokkuleppe aluseks, me peaksime eh, selle juurde jääma, me peame oma, eh, selle oma töö lähtepunktiks võtma. ja eh, siis ma tahaksin rääkida veel kakskümmend kakskümmend strateegiast. selge on see, et kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on hea vahend, mis võimaldab meil mm, jätkusuutliku majanduse suunas liikuda kuid see tähendab seda, et meil on vaja ka väga selgeid meetmeid ning need meetmed tuleb julgeda kasutusele võtta, tuleb julgeda, eh, eh, tuleb julgeda eh, julgemate strateegiate suunas liikuda. nagu Gunnar seda ütles, see on selgelt välja tuldud ka meie poolt esitatud muudatusettepanekus, see peaks aitama meil keerulisest olukorrast välja tulla, igatahes ma ootan konstruktiivset arutelu raportööriga homsest alates ja ma arvan, et me kindlasti suudame leida julgeid lahendusi, mis võimaldavad meil hea raporti koostada ja see aitaks meil omakorda praegusest keerulisest olukorrast välja tulla. Thank you very much um,, Sven Kiigold um,. We didn't table amendments because we are just me ei esitanud muudatusettepanekuid, sest kõik need protsessid siin on meid väga ära kurnanud. tahaksin teha ühe märkuse. minu arvates meil on siin päris huvitav olukord äh, eelarvepoliitika aruteludes. ühelt poolt üks fraktsioon, üks inimene ütleb, et on olemas üldine probleem, äh, riigivõlad on liiga suured ja see on nagu probleem. teisalt raportöör ütleb, et te kurdate selle üle, aga meil ei ole mingisuguseid äh, ratsionaalseid kriteeriume, et milline on siis see õige võlamäär. ja siis vastatakse, et selliseid ob-, objektiivseid kriteeriume ei ole olemas tegelikult. mina ütleksin, et makromajanduslikus kirjanduses on väga keeruline selliseid kriteeriumeid leida, aga äh, meid äh, meie fraktsioonis on äh, palju arutelusid tekitanud see generatiivne raamatupidamine. ja vähemalt Saksamaal äh, tuleneb sellest, sellealasest kirjandusest ka äh, äh, äh, need kriteeriumid, et milline on äh, optimaalne võlamäär ja mida selle rahaga, mis on laenatud, tegelikult ka tehakse, et kuhu seda investeeritakse küsimus ongi siin, mis juhtub selle rahaga siis, et kui intressimäärad on madalad ja eelarve puudujääk on endiselt väga suur, siis on probleemid väga tõsised. ja kahjuks ongi praegu olukord selline. objektiivsed kriteeriumid on minu arvates olemas ja sellest tulenevalt on meil tõsine probleem ka eelarve puudujäägiga. vähemalt muudatusettepanek kuuskümmend seitse vähe äh, Äh, vähemalt saksakeelses versioonis on see üsna naljakas, see on teie muudatusettepanek ju. et meil on vaja alternatiivseid lahen-, lahendusi suurendamaks iivet. minu arvates on see kuidagi kummaline. seda võib-olla on asi aga tõlkes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 ja ma nõustuksin oma Põhjala kolleegidega, härra Haglundiga Soomest ja härra Höckmargiga Rootsist. ja sellega nõustuksin samuti, mida nad ütlesid, rääkisid äh, struktuursetest eelarve puudujääkidest äh, terves reas liikmesriikides demograafia ja elanikkonna vananemise mõjud on hinnanguliselt viis kuni kakskümmend korda suuremad kui majanduskriisi mõjud. Soome rahandusministeerium, mi hinnangul on terve rida võimalusi, kuidas jagu saada Soome viie koma viie protsendilisest eelarve puudujäägist, näiteks saaks parandada avalike teenuste tootlikkust. peale selle Äh, üks võimalus on veel äh, äh, kõrgendada pensioniiga kahe aasta asemel kolme aasta võrra. peale selle, kui iivet saaks tõsta ühelt koma kaheksalt kahe koma kolmele lapsele ühe Soome naise kohta, siis võib see pikemas perspektiivis ka positiivselt mõjuda peale selle ka immigratsioon, sisseränne saab äh, äh, kaasa tuua SKT kasvu. seetõttu usun ma, et struktuurset, struktuurseid probleeme riikide eelarvepoliitikas tuleks siin raportis rohkem rõhutada ei saa ju lihtsalt öelda, et äh, uute võlgade võtmisega saab äh, äh, lahendada praeguseid probleeme. suur tänu. suur tänu, Pervanš Perez, palun. suur tänu teile. mina praeguses faasis, kus kompromissmuudatusettepanekud alles koostatakse, sooviksin teha kaks märkust. esimene puudutab ähm, riigi rahanduse pika, pikaajalist jätkusuutlikkust. ma arvan, et meie eesmärk äh, on see, et me peaksime oma kogemustest õppima. praeguse kriisi vältel me, siin on öeldud seda, teist ja kolmandat. nimelt seda, et meie olukord on palju parem kui Ameerika Ühendriikides, et kriisi Euroopasse ei tule, asjad on siiski läinud pisut teistmoodi. kuid see, mis on meie jaoks olnud siiski, mis kaitsev element, mis on võimaldanud meil selgitada, et miks ei ole tohutu suuri strateegiaid kasutusele võtta Euroopa tasandil, mida nagu seda on tehtud Ameerika Ühendriikides ja Hiinas. see on see automaatsete stabilisaatorite kasutusele võtmise, mis on tegelikult siis meie sotsiaalse kaitsesüsteem ja meie tervisekaitsesüsteemid. ma näen, et mõningates muudatusettepanekutes on risk äh, nõrgendada seda sotsiaalset kaitsesüsteemi, samas ei pakuta midagi efektiivsemat ka välja, sest äh, korras äh, riigieelarve ei ole piisav selleks, et tekiks positiivne dünaamika, see ei tähenda seda, et Euroopa äh, liit suudaks garanteerida oma konkurentsivõime ja seda rahvusvahelisel tasandil. me rääkisime sellest ka tööhõivekomisjonis, me peaksime seda küsimust samuti arutama, see oleks minu jaoks igatahes esimene oluline punkt. kõik ettepanekud, mis äh, tegelevad ainult äh, eelarve küsimustega, võivad äh, lahti arutada meie Eh, sotsiaalse süsteemi ja see on minu meelest väga ohtlik. see on minu meelest eh, ohtlik ka eelarve jätkusuutlikkuse osas. mis puudutab stabiilsus- ja arengupakti, siis eh, sellest, see on väga olulisel kohal meie kõigi jaoks. kuid ma arvan, et peaksime rahulikult ja mõistlikult aru pidama. meenutagem oma seniseid kogemusi. stabiilsuspakt seda korrigeeriti kahe tuhande viiendal aastal. seda selleks, et läbi viia kaks suurt reformi. esimene puudutas ennetusaspekti. teine puudutas võlakriteeriumite arvesse võtmist enamal määral kui äh, eelarve küsimusi praegusel hetkel keegi ei ole seda küsimärgi alla seadnud, seni kõik on sellega üle, on sellega rahul olnud ning volinik oli sellesse väga, sellega väga tihedalt seotud. ja samas need probleemid, mis praegusel hetkel on tekkinud, on väga suurel määral seotud aspektidega, mis prioriteetsena esile kerkisid selle arengupakti reformimisega, nii et vaadakem nüüd tõele silma liikmesriigid, kes äh, on, kellel on esmane kompetents äh, eelarvepoliitikate osas, nende puhul repressiivse poliitika lihtsalt ei toimu. esimesel puhul on va-, äh, va-, vastumeelsus liikmesriikide poolt. Need ressursid, mis kasutusele võtta, väga raske on minna ja riidlema hakata ühe liikmesriikidega liikmesriigid ei äh, tee midagi enne seda, kui äh, turud neid selleks sunnivad ja turud sunnivad neid selleks väga hilja. kas euro on praegusel hetkel eelis või mitte, ei ole küsimusel, küsimus on selles, et turg reageerib alles liialt hilja. ma arvan, et äh, Maastrichti lepingu koostajad ei, alahindasid seda aspekti. Nad olid tõesti ei äh, suutnud arvesse võtta, et, äh, et turureaktsioon äh, ei piisa. peame mõtlema selle peale, mida saaks teha selleks, et see asi toimiks. mina sooviksin seda arutelu pidada kõikide osapooltega. mina arvan, et selle pakti ülevaade ei luba meil öelda, et see on parim meetod. loomulikult riigi rahandus peab olema tasakaalus. jah, selles osas ei vaidle keegi vastu. kuid meil peab olema äh, koostööstrateegia, mis kõigile osapooltele äh, võrdselt häid tulemusi tooks. minu jaoks äh, praegusest ei piisa, sellest ei piisa, et me keskendume lihtsalt paktile. meil on metoodiline probleem liikmesriikidel peab olema soov Euroopa asjadega tegeleda. ma läksin pisut äh, kaugemale raporti problemaatikast, kuid samas on minu jaoks selge, et äh, mõne kõigi osapoolte äh, arvamus stabiilsuspakti kohta sundis mind selle kohta ka sõna võtma. suur tänu, Rafael. Senhor Presidente, Eu queria começar por eh, cumprimentar o, o relator pelo trabalho feito e pelo facto. suur tänu. meil on väga olulised poliitilised arutelud seoses selle raportiga tekkinud. mina kui Rahvapartei raportöör ei ole nõus raportööri poolt välja öelduga. ma tahaksin öelda, et me peaksime siiski ka poliitilise aspekti juurde jääma, majandusküsimus eh, on olulised, aga siiski me peame kaugemale vaatama. peame stabiilsus arengupakti puhul mõtlema eh, erinevate aspektide peale selle juures me ei tohi unustada majanduskasvu, see on oluline osa meie majanduselust. ning äh, siin võiks näiteks tuua Portugali. räägiti väga palju puudujäägist. ning äh, kokkuvõttes tulemused olid väga murettekitavad, see puudutab nii intressimäärasid kui ka äh, tule äh, kui ka äh, maksuküsimuste osas kokkuvõttes äh, igasuguste meetmete kasutusele võtmine tuleb ju kellegi poolt kinni maksta. me peame mõtlema ka selle peale, kuidas näiteks sotsiaalfondi kasutada. peame mõtlema selle peale, millist funktsiooni täidavad riigid. peame mõtlema selle peale, kui efektiivseid äh, fonde ära kasutatakse. me peame mõtlema, millised poliitilised võimalused meile on alles jäänud. me praegusel hetkel on sotsiaalkaitsesüsteemiga suured probleemid seoses demograafiliste muutustega Euroopas meie demograafilise et äh, me praegusel hetkel meie geograaf-, demograafiline areng on väga murettekitav ja seda peaks muutma. ja samuti peaks võtma nagu kasutusele head tavad liigsete <clears throat> kulutuste vältimiseks. seda peaks rakendama kõikides liikmesriikides, mis puudutavad aga äh, kriisist väljumist, siis me ei saa seda üles ehitada ainult ühele teljele. me peame tegema kõik selleks, et riigid võtaks kasutusele neile kõige sobivad meetmed. ja kui räägitakse majanduse, elavnenud majandusest, siis siin peab samuti kasutusele võtma äh, paindlikud meetmed. tingimused erinevad riigiti ning tahaksin meenutada veel ühte poliitikat, mis aeg-ajalt ära unustatakse, see puudutab maksupoliitikat. aeg-ajalt mõtleme konkurentsi peale e-, meie erinevate maksusüsteemide vahel, kuid samas me peaksime mõtlema selle peale ka, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu. peaksime looma tingimused, et oleks tõeline e, liikumine, tõeline areng Euroopa majanduses. me peame olema solidaarsed ja samas äh, toetama intensiivset majanduskasvu. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Äh, aus meiner Sicht vielleicht eine atmosphärische Bemerkung zur Behandlung von Makro... Mina tahaksin teha ühe märkuse, kuidas me peaksime makromajanduslikke raporteid praegusel hetkel vaatama. Mul on au ja privileeg olla üheksakümne üheksandast aastast selle komisjoni liige, nii et olen siin olnud juba terve rida aastaid. ja ma tean, et äh, siin komisjonis äh, on olukord teistsugune siis, kui ma, teistsugune kui majandusteadlaste hulgas. nimelt äh, siin komisjonis öeldakse alati, et meil on õigus ja viimastel aastatel on siin öeldud alati, et riik on kõike valesti teinud, kui ta on majandusse sekkunud ja et riik ei tohiks mitte kunagi minna poliitikasse ja ei peaks tegema ka majanduse tsüklilisi katseid. nii et see on olnud siiamaani selle koja enamik arvamus nüüd on aga arvamus muutunud äh, sajaprotsendiliselt, kui kõik võimul olnud jõud majanduskriisi käigus hakkasid pankasid riigistama. ütlesid, et äh, maksumaksjad, töövõtjad äh, peavad nüüd ähm, rahasüste tegema ja hoolitsema selle eest, et kuidagi ots otsaga kokku tulla ja kuidagi kriisist välja tulla. see on olukord, kus me praegu oleme. võlad on tavaliselt väga suured ja see on nüüd see taust, millega peame arvestama, kui me siin nendest asjadest räägime. meil on suurtes võlgades liikmesriigid, kes ei tea, kuidas oma majanduspoliitikat kujundada see pilt ei ole väga vale, ükskõik äh, millist poliitilist suunda esindada, ma arvan, et arvamus on samasugune. mida teeb nüüd see komisjon siin? see komisjon ei peaks jällegi karjuma, et meil on õigus. komisjonil peaks olema õigus esitada küsimusi, peaks vaatama erinevate teadlaste arvamusi, peaks esitama ebamugavaid küsimusi ja peaks vältima ühte, nimelt seda, et hakatakse üksteist süüdistama ma leian, et me peaksime leidma kompromisse, häid kompromisse, mis aitaksid raportit parandada, me peaksime esitama kriitilisi küsimusi, me peaksime võib-olla ka ebamugavaid arvamusi sisse tooma ja me peaksime riikide rolli uuesti üle vaatama. sellepärast, et praegusel ei ole mitte kedagi, kes ei leiaks, et riik peaks nüüd pingutama selleks, et kriisist välja tulla. me räägime sellest, milline peaks olema riikide poliitika, milliste eesmärkide, milliste vahenditega tuleks edasi töötada. kuid oleks väga hea, kui meil oleks selline kriitiline, edasiminev, tasakaalus raport, mida toetaks suur enamus, selleks et me saaksime sellele komisjonile anda hääle, mis võib-olla tõstataks ka rohkem küsimusi ja ei annaks mitte alati ainult ninatarku vastuseid. suur tänu, Wolf Klints! Vielen Dank. Ähm, äh, nur ganz kurz eine Anmerkung, weil äh, ich. suur tänu. ma ei ole küll raportöör ja ei ole selle küsimusega nüüd väga tihedalt tegelenud, kuid me teame, et äh, suureks probleemiks on eelarve puudujäägid liikmesriikides. me teame, et ilma majanduskasvuta meil ei ole riikide rahandust võimalik saneerida mulle endale tundub, et isegi siis, kui meil on võimalik majanduskasvu saavutada, siis äh, praegusel hetkel ei ole see siiski piisav. see ei ole piisav selleks, et meie eelarve oleks kooskõlas äh, Maastrichti kriteeriumitega. nii et me ei räägi siin mitte ainult potentsiaalsest kasvust, vaid meil tuleb ka oma väljaminekud kriitiliselt üle vaadata. ja mulle tundub, et praegusel hetkel järjekindlaid riike on väga vähe. kui ma vaatan, mis toimub minu koduriigis, siis äh, kahe tuhande kümnenda aasta eelarvest pool läheb äh, sotsiaal- ja tööturule. aga see ei ole jätkusuutlik areng, me ei saa niimoodi jätkata. ja meil tuleks nüüd mõelda, mida meil oleks võimalik siin muuta. ja otse loomulikult, me peame olema valmis mõnikord leppima eelarve puudujäägiga ja vaatama seda kui investeeringut tulevikku. kuid siis tuleb hoolitseda selle eest, et tegemist on tõesti investeeringutega, mis aitavad jätkusuutlikult tulevikus edasi areneda. kui me aga de facto uute võlgadega ainult rahastame väljaminekuid, mis ei ole suunatud investeeringutesse, siis meie olukord muutub ainult halvemaks ja meil tuleb tõesti midagi kiiremas korras ette võtta, aitäh! suur tänu! ja nüüd härra Sikluuna. ja juhul, kui te imetlete, imestate, üks äh, kell on viis minutit tagasi ja teine kell on neli minutit tagasi siin saalis. suur tänu, proua esimees. suurem osa meist siin on korralikud äh, seadusi austavad inimesed, hmm, mitte ainult sellepärast, et me kardame politseid, vaid see tuleneb tervest mõistusest. ja samamoodi siin, pidades silmas pikema perspektiivi jätkusuutlikkust riigieelarvepoliitikast, tuleb keskenduda korralikule äh, eelarve ju-, äh, poliitikale peale jätkusuutlike komponentide peavad olema meil hea maksupoliitika, kas otsesed või kaudsete maksude puhul, samuti tuleb tagada korralik tervise, tervishoiu, sotsiaal- ja pensionisüsteemide toimimine. peale selle on teemad nagu läbipaistvus, aruandlus, kohusus, kohus, äh, heade tavade vahetamine. niisiis, ma arvan, et reeglid ise ei muuda mitte midagi reeglid on ainult öö, äh, öö, äh, eksijatele. tõsi on see, et valitsused on surve all, eriti demokraatlikus riigis on valitsustel surve kulutada rohkem ja maksuta, maksustada vähem, aga me peaksime vaatama, kuidas tegutsetakse mujal ja siin äh, raportis ei tohiks seda kogemuste äh, vahetamist unustada loomulikult avatud koordineerimismeetod ei ole praegusel hetkel kriisi tõttu niivõrd moekas. seda ka teatud probleemide tõttu mõnedes liikmesriikides, aga ma arvan, et me ei tohiks seda unustada. suur tänu, see oli nüüd viimane kõneleja, läheme tagasi raportööri juurde. Teil on umbes neli minutit, enne kui tegelikult kell pool üksteist saab tänan, proua eesistuja. tahaksin lohutada oma kolleegi variraportööri, eriti Rahvapartei variraportööri. minu eesmärk kindlasti on kasutada teie muudatusettepanekuid ja esimene, esimene kokkulepe tuli just nimelt äh, teie ettepanekute tähelepanelikust lugemisest. ma arvan, et tõepoolest, et on võimalik kokku leppida antitsükliliste meetmete kasutusele võtmise osas, ma ei tee siin kindlasti, mul ei ole selle vastu kindlasti mitte midagi. ma arvan, et tsükli, antitsükliliste meetmete puhul tuleb tõesti kasutada mitme, mit-, mittelaenulisi meetmeid, mis tähendab seda, et tsükli alumises osas, kui tootlikkus on väga madal, eh, siis eh, tuleb eh, kasutada nii-öelda automaatsete stabilisaatorite kasutust, võimalust, nagu sellest rääkis ka Pervenche Perez. nii et selles osas on võimalik leida kompromissielemente. teine küsimus, mille osas me võime äh, kokkuleppele jõuda, on äh, loomulikult, äh, on loomul-, puudutab loomulikult äh, maksukulutuste osas ning kõik on nõus sellega, et riigi sissetulekuid ei tohi halvasti kasutada ja mulle tundub, et me võime selles osas kokkuleppele jõuda. mis puudutab kriteeriumi küsimusi, siis äh, mina ei ole parlamendis siin selleks, et teoritiseerida. me oleme siin kõik selleks, et äh, poliitikat teha. arutelu kriteeriumite osas ei ole ainult teoreetilise iseloomuga. tegu on äh, poliitilise aruteluga. kui ma rõhutan vajadust stabiilsuse pakti kriteeriumeid laiendada, siis see ei tähenda seda, et ma sean küsimärgi alla stabiilsuspakti, ma kasutan olemasolevat teekaarti ja ma respekteerin respekteerin stabiilsuspakti tema ülevaadetud kujul kahe tuhande viiendal aastal. ma ei ole näinud ka ühestki muudatusettepanekut, kes eh, arvaks, et tuleb kahtluse alla saada kahe tuhande viiendal aastal sisse viidud eh, muudatused stabiilsuse arengupaktis. kui ma räägin sellest, et olemasolevaid kriteeriumeid eh, tuleb, mis on väga üldise iseloomuga, täiendada. ärgem unustagem, et kõik muudatused tulid liikmesriikide poolt ja see ei räägitud keegi millestki väga konkreetsest. siin ei ole vaja mitte repressioonidele keskenduda, nagu mõned rääkisid, see niikuinii ei toimi. me näeme, praegusel hetkel ei ole keegi võimeline stabiilsuspaktist kinni pidama. tõeline probleem on see, et millise signaali me saadame eh, finantsturgudele me peame kõik kohalolijad tun-, tunnistama, et äh, finantsturud on, ei ole adekvaatselt hinnanud äh, kriisi tekkimist ja to-, ja toi-, ja kestvust. kui me vaatame seda, mis toimub Kreekas, siis äh, ma ei ole sugugi mitte kindel, et, et Hispaania on olnud väga palju parem kui Kreeka Hispaania siiski on olnud, vabandust, parem kui Kreeka, kuid samas finantsturud on ka Hispaania vastu pöördunud. nii et ma ei hakka siin väga teoritiseerima, kuid ma tahaksin, et te võtaksite arvesse seda, et millise signaali me võime saata finantsturgudele, et eh, me peaks selgeks tegema finantsturgudele, et olukord ei ole meie riigieelarvetega nii hull, kui riigi rahandusega nii hull, kui välja paistab. ja me peame selgelt välja ütlema seda, et praegusel hetkel on eelkõige Euroopas prooviks nõudluse nõrkus, kuid ma arvan, et me kindlasti kolmapäeval jätkame seda viljakat arutelu ja ma tahaksin teid tänada teie konstruktiivsete märkuste eest, aitäh, proua eesistuja! suur tänu! ajakava on järgmine meie komisjonis loodetavasti hääletame kahekümne seitsmendal aprillil, et äh, see jõuaks ka mai teisele täiskogule. et me saaks siis omadega valmis ennem juuni ülemkogu. suur tänu! nüüd päevakorrapunkt äh, kuus. ja ma lähen kohe välja ja otsin härra Konstantsio ülesse. kannatust palun. Oops, I've lost my hammer. Okay, everybody, thank you very suur tänu teile kõigile, et te maha olete rahunenud. Läheme nüüd edasi arvamuste vahetusega äh, Euroopa Keskpanga äh, asepresidendi kandidaadiga äh, härra Viktor Konstantsioga ta kõigepealt teeb viieteistminutilise ettekande, siis läheme edasi küsimuste juurde. ja nagu tavaliselt peaks olema see öö, äh, sõnasoovijate nimekiri juba paigas. kõigepealt aga härra Konstants. Madam Chairman um.... suur tänu mul on suur au jällegi teie ees kõnelda kuulamisel, mis on osa minu asepresidendiks määramise protsessist. eelmine kord siin teie komisjonis, mitteametlikul arvamuste vahetusel, võtsin ma oma sissejuhatuses kokku oma positsioonid mõningates rahanduspoliitika aspektides. ma rääkisin Euroopa Keskpanga panga mandaadist, selle sekundaarsest eesmärgist aluslepingu põhjal, peamise, rääkisin peamistest rahandusstrateegia punktidest, samuti finantsstabiilsuse ja hindade rollist rahanduspoliitikas ning lõpetuseks rääkisin ma inflatsiooniriskidest praeguses olukorras. ma ei kavatse nendes küsimustes praegu sõna võtta, aga võttes arvesse, kui olulised need punktid on, siis ma teeksin ettepaneku, et minu eelmine ettekanne eelmisest koosolekust lisataks ka praeguse koosoleku protokolli. täna räägiksin kõigepealt äh, regulatsioonist ja finantsstabiilsusest. nagu ma eelmisel korral ütlesin, ka, ka rahanduspoliitika ülesanne on äh, tagada finantssüsteemide jätkusuutlikkus. seda ei saa äh,, küsimust ei saa, saa äh, ignoreerida ka, ka keskpangad äh,. Viimane kriis on näide sellest, milliseid probleeme võib tekitada finantssektor äh, tervele majandusele. me peame äh, mõistma peamisi kriisi Äh, probleeme. esiteks, finantssektor äh, ei ole isereguleeriv. teiseks, unarusse jäetud finantssektor võib ise kriisi tekitada. kolmandaks, äh, kõrge, pikemad perioodid suure kasvu ja hinnamullidega tekitavad kriisi. ja lõpetuseks madal inflatsioon ise Äh, ei ole tagatis finantsstabiilsuseks. inimkond on õppinud neid punkte ja unustanud neid korduvalt läbi ajaloo. finantsinstitutsioonide väärkäitumine, äh, deregulatsioon ja väärad stiimulid ähm, tekitasid praeguse kriisi, mistõttu nüüd on oodata maja, madalat majanduskasvu ja tõsist tööpuudust. seega küsimus on, kas me saame paika panna instrumendid ja institutsioonid, mis läbi saab äh, piirata finantssektori äh, liialdusi, ilma et nende äh, rolli me ei tä-, vähem tähtsustataks. on tehtud mitmeid ettepanekuid selles valdkonnas, paljud neist on erinevates õigusloomelistes projektides juba vastu võetud ma tooksin välja mõningad nendest ettepanekutest ja kommenteeriksin neid lühidalt, sest nad on üsna hästi tuntud. ma tahaksin lihtsalt äh, välja tuua selle, kui oluliseks ma neid ise pean ja pärast seda tooksin ma välja paar ideed, mida pole minu arvates piisavalt arutatud. kõigepealt äh, makromajanduslik äh, Äh, jätkusuutlikkus läbi uue institutsiooni loomise. see on väga oluline, sest mikrojärelevalve, nagu kriisist selgub, ei ole piisav, kui me räägime siin üldisest majanduse ja finantsturgude kontrollist. aga kahtlused on veel üleval, et äh, millised pädevused sellistel institutsioonidel peaks olema. teiseks, uute standardite sissetoomine äh, kapitali kontrolliks Baseli komitee ettepanekute põhjal. kolmandaks, protsüklilise äh, regulatiivraamistiku äh, vähendamine. kui me loome kapitalipuhvrit, siis headel aastatel kapitali suur, kapital suureneb äh, ja neid reserve saab kasutada siis halbadel aastatel. mina aga kasutaksin dünaamilisi reserve, aga iga meetod on parem kui praegune olukord neljandaks, ja see neljas punkt, seda ei ole veel piisavalt arutatud praegustes ettepanekutes. nimelt protsükliliste liig-, liigselt protsükliliste raamatupidamisstandardite parandamine, mis läbi saab realiseerimata kapitali kasumeid näidata, näidata kasumitena, kui hinnad on üleval. kui standardid oleks korrigeeritud ja muudetud paindlikumaks, peale selle on vaja sisse tuua ka e, majandusliku tsüklilisuse reservi kontseptsioon vastavalt Turneri, Turneri ettepanekutele on vajalik muuta raamatupidamisaruandeid endaid. et äh, ei, et realiseerimata kasumid äh, ei mõjutaks äh, finantsinstitutsioonide käitumist ja hinnamäärasid. järgmisena on vaja sisse tuua uued regulatsioonid likviidsusmäärade kohta, nagu Basel komitee ütles, seitsmendaks on tarvis kontrollida varipangandussektorit läbi regulatiivsete institutsioonide suuremate pädevuste, äh, siin ma pean ma silmas äh, näiteks riskifonde. kaheksandaks tuleb äh, väärtpaberite regulatsiooni tugevdada läbi riskide, mis aitaks kaasa riskide hajutamisele. näiteks see subprime'i kriis või öö, vahetustehingute kriis näitas, et eh, eh, midagi, see, see oli kohutav ja seda ei või enam juhtuda. üheksandaks tuleb eh, reitinguagentuuride tegevust kon-, roh-, paremini kontrollida, sest need on mänginud praegusel hetkel väga negatiivset rolli kriisi tekitamisel. lihtsalt nende registreerimine ja töö seire, sellest, nendest ei piisa. ja kümnendaks tuleb sisse tuua uued põhimõtted eh, riskihalduses. nagu, eh, kui välja arvata punktid eh, neli ja üheksa, siis nagu ma juba ütlesin, siis Euroopa institutsioonid või Baseli komitee juba tegeleb nende ettepanekutega. samuti on selle heaks kiitnud G kakskümmend, tundub, et on töötatud seega õiges suunas, loomaks vastupidavam ja tõhusam finantssüsteem, aga ma tahaksin teha siin paar kommentaari nende aspektide osas, mis minu arvates on olulisemad, aga millega piisavalt minu arvates ei tegelda. kõigepealt hinnang sellele, kas uued reeglid suudavad piirata finantssektori liialdusi ja eriti, eriti mis puudutab äh, jätkusuutliku makromajandusliku põhimõtte, põhimõtete rakendamist. näiteks need kapitalipuhvrid, likviidsusmäärad ja teise samba korralik kasutamine, võib-olla nendest piisab. mis puudutab makromajanduslikku poliitikat, siis tundub, et kõikides riikides on vastut-, on vastutava ameti pädevused piiratud. Euroopas on tööle pandud eh, Euroopa süsteemsete riskide amet, eh, kuhu on kaasatud ka Euroopa Komisjon ja süsteemsete riskide amet peaks tagama, et eh, on vajalik koordinatsioon paika pandud mikro- ja makrotasandite vahel. kogu see süsteem peaks töötama piisavalt hästi, tagamaks, et meie makromajanduslik poliitika ei äh, sõlt- äh,, äh tule-, makromajandusliku poliitika tulemuseks ei ole ainult hoiatused või äh, jutlused. kui tohib, siis ma tooksin välja kaks punkti, mis on minu arvates väga olulised ka selle uue riskide ameti töös. kõigepealt juhtivkomitee peab korra-, korrektselt äh, peegeldama äh, Äh, üldise, üldnõukogu äh, ülesehitust. teiseks, oluline on äh, tehnilise nõuandva komisjoni töö, sest selle peamine roll on ette valmistada üldnõukogu tööd. ja see on tõhusam siis, kui sin-, sinna on kaasatud ka inimesed, kes tegelikult vastutavad regulatsiooni ja järelevalve eest institutsioonides teiseks, meil on äh, krediididerivaatide äh, alane kaubeldus, kauplemine, eriti vahetustehingud äh, tuua ametlikele börssidele. CDS-id mängisid olulist rolli meie kriisis, nad on, neid kaubeldi börsi, nendega kaubeldi börsiväliselt ja nende ava-, avalikustatud hinnad ei ole tegelikult realistlikud Äh, need, kuidas need indeksid äh, loodi, tulenes äh, neid, seda süsteemi ei avalikustatud ja institutsioonid, kes nende hindadega välja tulid, ei tohiks tegelikult sellisel tasemel kaubelda. Myron Scholes, Chica-, professor Chicagost ja Nobeli priisi, no-, Nobeli auhinna äh, äh, saaja majanduste, majanduses ütles eelmisel aastal lahenduseks oleks äh, börsivälise turu äh, üleküllastamine, äh, et see kokku kukuks ja siis tuleks alustada nullist. samuti peab mõtlema tõsiselt selle peale, kas tuleks keelata nende instrumentide labane kahjumiga müümine. E, ja selliseid äh, tehinguid saab, võiks äh, kasutada ainult siis, kui äh, selle eesmärgiks on riskide hajutamine. kolmandaks tahaksin ma rääkida sellest liiga suurelt läbi kukkuda pankrotti minna pro-, probleem. suurte finantsinstitutsioonide pankrotid to-, mis tulenevad liigsest äh, äh, riskide võtmisest, äh, on tõsiseks probleemiks. probleem on siin siis selles, kuidas see küsimus lahendada. eriti kuna ellujäänud institutsioonid suurenevad veel kriisi ajal. ma arvan, et seda probleemi ei saa lahendada süsteemsete institutsioonide, süsteemse institutsioonide lõhkumisega et kaitstakse ainult väiksemaid panke, äh, panku ja äh, tehakse vahet investeerimis- ja kommertspankade vahel. siin on terve rida ettepanekuid, mis on siin tehtud, mõningad on sisse toodud ka õigusloomelistesse projektidesse ma ei hakka seda nimekirja siin välja tooma, see on mul kirjalikus avalduses ju üles tähendatud. aga ma arvan, et nende üksteist mitte välistavate instrumentide kasutamine ei peaks olema eriline probleem. näiteks kapitalinõuded, kindlustuspreemiumid on väga vajalikud, samuti tuleks luua eriline päästerežiim, mis Järelevalveametil annaks äh, õiguse üle võtta probleemne institutsioon ja siis see kas maha äh, müüa või lõhkuda. samuti peaks olema kohustuslik äh, väärtpaberite ülekandmine äh, võlgade katteks, nagu seda tehti näiteks General Motorsi puhul. seda peaks tegema siis see päästefond nagu ma ütlesin, mitmed sellised meetmed on sisse toodud juba praegustesse õigusloomelistesse projektidesse. neljas ja viimane probleem, mis ei ole praeguseks veel täiesti äh, lahendatud, on piiriüleste institutsioonide roll kriisile äh, reageerimises. Euroopa Järelevalveametite äh, Euroopa Järelevalveamet peaks olema koordineerivat rolli mängiv. probleemiks on siin äh, aga kohustuste omavaheline jagamine. nagu ma kirjutasin oma vastustes teie küsimustele, siis Euroopa lahenduseks on vaja ka Euroopa päästefondi. muidu äh, ei ole selline lahendus võimalik. ja meeldival kombel eelmisel reedel volinik Barnier ka sellise avalduse tegi. aga on meil probleeme harmoneerimisega õigusloome asjus, eriti mis puudutab maksujõuetuse alast õigustikku. ja lõpetuseks paar sõna veel regulatiivreformide kohta. mõningad kommentaatorid on öelnud, et võib-olla tegutsetakse liiga aktiivselt ja lämmatatakse finantsinstitutsioonid. aga võttes arvesse praegust finantskriisi, mille, mille tekitas finantssektor, siis ma arvan, et ei saa liialdada nende regulatiivsete sammudega. aga äh, nende ellurakendamise ajastamine on väga oluline. kui äh, korraga kõik meetmed äh, ellu rakendatakse, eriti mis puudutab kapitalinõuete reegleid, siis see võib tekitada kapitalipuuduse reformid peavad olema äh, just e-, eriti äh, nende ellurakendamise ajastamise tõttu väga targalt äh, paika pandud. suur tänu! suur tänu, küsimused minuti pärast, aga kõigepealt annaksin ma teile teada, et assistendid peaksid istuma kohtadel, mille juurde on kirjutatud assistent. Nad ei tohiks istuda oma saadikute kõrval eriti ei tohiks nad istuda oma saadikute kõrval ja nendega lobiseda terve koosoleku ajal seega proua Tati ja härra Hans-Peeter Martini assistendid, palun äh, ärge, minge sealt nüüd oma kohtadele. Te isegi ei viitsi oma kõrvaklappe pähe panna, jah? me läheme edasi siis, kui te olete oma kohale läinud. kui teil on midagi tõsist arutada, siis tehke seda väljas Thank you uh,. The first question is to Jean-Paul Gauzes. esimesena Jean-Paul Gauzes. Merci, madame la pre-. tänan, proua eesistuja. tahaksin teile esitada kolm täpset küsimust. esimene, milline on teie praegustes töö, praeguse töö juures ähm, hinnang ähm, Euroopa Keskpanga tegevusele äh, kriisi käigus? teine puudutab järelevalveasutusi. Te kindlasti teate, milline erinevus on eri, millised eriarvamused on Ecofoni parlamendi, parlamendi ja nõukogu vahel, ma tahaksin teada teie arvamust selles osas. Te rääkisite ka hindamisagentuuridest. Te ütlesite, et äh, reeglid ei olnud piisavad. ma tahaksin teada, milles, kuidas seda saaks parandada? Euh, merci de vos questions. Euh, en ce qui concerne euh, le rôle de la BCE pendant la crise, mis puudutab euh, keskpanga rolli kriisi vältel, siis ma arvan, et et enamus äh, hindab kõrgelt seda, mida me tegime. valdav osa kommentaaridest, isegi nende poolt, kes tavaliselt on meie suhtes vaenulikud olid kogudes siiski üsna positiivsed. Euroopa Keskpanga võimalused tegutseda on kahesed. kõigepealt garanteerida finantssüsteemi likviidsus, et aidata eh, lähiperspektiivis eh, keerulisest olukorrast välja tulla eh, ja toetada finantsturg, mis, eh, nagu te teate, hakkasid toimima. me olemegi seda teinud, oleme teinud eh, aktiivselt, isegi agressiivselt ja väga heldelt. teine küsimus. kui eh, vajadus tekib, on vaja ka rahanduspoliitikat muuta. ning seda me ka tegime kohe pärast seda, kui Lehman Brothers pankrotti läks sellest hetkest peale oli selge, et tekib äh, tohutu finantskriis. et äh, tekib majanduslangus ja et äh, ei olnud karta inflatsiooni. see tähendab siis, see, see tähendab siis inflatsiooni küsimus ei olnud enam problemaatiline, see on esimene nõudmine, mis keskpangale esitatakse, et me tegeleks inflatsiooni küsimustega. oleme aidanud majandust. kui majanduse languse risk oli kõige suurem ning seda me ka, seda ülesannet me ka täitsime. mis puudutab institutsionaalseid küsimusi, siis ma vastasin sellele, kui mulle küsimustik saadeti, vastasin ma sellele küsimusele ja ka oma sõnavõtus rääkisin sellest. üldjoontes olen ma nõus sellega, et sellega, milline organisatsioon välja pakuti. ma arvan, et põhimõtteliselt peavad kolm autoriteeti muutuma kaheks. see minu jaoks sobib see Twin Peaks ehk kaksiktipp eh, kõige parem olevat. ja mis eh, puudutab eh, raportit, mis selle komisjoni poolt ette valmistasid, siis ma selles osas ka oma sissejuhatuses tegin kaks märkust. et on minu jaoks kaks aspekti, kus ma ei ole täiel määral eh, nõus sellega, millest te eh, räägite. nüüd, mis puudutab hindamisagentuure, jah, ma lõpetan, siis eh, ma arvan, et noteerimisagentuurid tuleks välja jätta kõikidest reglementeerimise aspektidest, nagu seda seni äh, on ka tehtud. ma arvan, et äh, tuleks äh, välja jätta sellest, äh, sellest tegevusest. ärgem unustagem, et tuleb lahendada ka huvide konflikt. ning sellega ei ole seni tegeletud ei Euroopas ega Ameerika Ühendriikides Euroopas on ainult äh, ülevaade, sest see ei ole minu meelest piisav. suur tänu, järgmine härra Feo. suur tänu, proua eesistuja. härra Konstantin, sooviksin teid tervitada, esitada teile järgmise küsimuse sooviksin rääkida pisut äh, järelevalveagentuurist ja samuti tahaksin teada, äh, kuidas see järelevalve Euroopa tasandil toimib. võttes arvesse et eh, hübriidfinantstooteid on aina rohkem, ma sooviksin teada, millist rolli peaks teie meelest ehm, täitma Euroopa Keskpank eh, oma praeguse statuutide juures ning eh, milline järelevalve kompetents peaks ta tööd iseloomustama ning kuidas ta saaks olla võimalikult, tegutseda võimalikult efektiivseks, et, et Eh, toimuks järelevalve Euroopa tasandil um,? Thank you, Mr uh, Feio, for your question. If you don't mind, I will answer in english, which I think is easier for everyone uh.... suur tänu, ma loodan, et te ei pahanda, et vastan inglise keeles. muidugi ma võiksin ka portugali keeles vastata, aga seda ma ei oska. oma vastustes ja ka sissejuhatavas kõnes, ma arvan, ütlesin väga selgelt välja oma arvamuse, mis puudutab järelevalveregulatsioone Euroopa Liidus ja ma suhtun sellesse positiivse. minu arvamus tuleviku Finnpiikide koht on sellised, et me peaksime neid hoidma koos. selleks on väga palju põhjuseid, ähm, sest seda sektorit tõlgendatakse eri moodi ja tootevalik on neil väga lai. nii et äh, kõik panga- ja kindlustusgrupid Euroopas ähm, sekkuvad ka vastaspoole sektorisse, nii et äh, me peaksime kahte poolt koos hoidma, tagatisega eraldi. Äh? meil on kaks erinevat lähenemist. meil on pangandus- ja kindlustussektor, mille põhiliseks eesmärgiks on kaitsta ja analüüsida institutsiooni tööd. tuleb äh, hoiustajate huvisid kaitsta pankade puhul ja kindlustusvõtjate huvisid kindlustusettevõtete puhul. investorite puhul nende kõige tähtsamaks eesmärgiks on äh, investorite huvide kaitse ja siin võib otse loomulikult tekkida eriarvamusi, nii et äh, väga tähtis on seda kahte poolt äh, lahus hoida. ma arvan, et and should be included in the sphere of the äh, siin tuleb välja, et ettevõtlustavade kontroll, sellega ei pea peaks tegema, tegelema panga ja kindlustusjärelevalveametid. ja seda nad ka ei tee, kui välja arvata paar riiki. mis puudutab süsteemsete riskide ametit, siis see on minu arvates väga oluline, sest sinna kuuluvad äh, Euroopa Komisjon, samuti Euroopa Järelevalveametite äh, esimehed. niisiis, sinna on kaasatud kõik keskpankurid, kes vastutavad olukorra analüüsi eest ja hoiatuste ja soovituste tegemise eest ja samuti inimesed, kes vastutavad nende soovituste elluviimise eest. niisiis, see amet võib tõesti töötada. aga mul on veel äh, mõned kahtlused, mis puudutavad instrumente, mis sellise ameti käsutuses on see kehtib ka teiste riikide puhul. sellist sammu arutatakse ka USA-s näiteks. et just, et millised instrumendid sellise institutsiooni kasutuses on, tagamaks makromajanduslik jätkusuutlikkus, võib-olla sellele tuleb veel järele mõelda. mis puudutab Euroopa Keskpanka, siis aluslepingu kohaselt ei ole Keskpangal mingisugust järelevalve rolli. eriti, mis puudutab makromajanduslikku järelevalvet. ainult nõukogu ühehäälne öö, otsus saab osaliselt sellise rolli Euroopa Keskpangale anda, seda pole aga juhtunud. keskpangal ei ole mingisugust rolli siin. peale selle, ärge ajage segamini siin Euroopa süsteemsete riskide ametit äh, Euroopa Keskpangaga. La Rosier raporti kohaselt luuakse see uus üksus, aga tegemist on uue üksusega, millel on ka oma õiguslik äh, alus. ja see ei sekku Euroopa Keskpanga pädevustesse või tegevusesse. Äh, Euroopa Keskpank vastutab rahanduspoliitika eest ta ei hakka vastutama finantsstabiilsuse või süsteemsete riskide eest. suur tänu! suur tänu! palun piirduge vastusteks kolme ja poole minutiga, muidu kõik sõna soovivad, sõna ei saa ja ei saa teile kätte maksta. härra Margaiat ei ole siin, seega proua Lulling järgmisena Rahvapartei nimel. Euh, tänan, proua eesistuja. ma pean teile kahjuks ütlema, et teie, teie töö Portugali keskpanga äh, presidendina tekitab pigem äh, tund-, äh, teie tunde, et te ei, ei sobi sellele töökohale. lugedes artikleid, mis ähm, järgnesid teie kandidatuuri väljapakkumisel nõukogu poolt, Äh, ma lugesin äh, Šveitsi, Briti ja Prantsuse ajakirjandust, kus teie tööd tõsiselt kritiseeriti. Teid on alati kirjeldatud kui väga poliitilist äh, panga presidenti, kuid räägiti väga konkreetsest ähm, juhtumitest, kus, mille puhul äh, Ehm, mille puhul tuhanded säästjad teie ettevaatamatuse tõttu pankrotti läksid. mida teie selle kohta öelda on? mis teil öelda on kõigile neile inimestele, kes oma säästud kaotasid näiteks eh, BPM-i riigistamise eh, käigus või mida te ütlete BPP mm, klientidele, kus eh, Portugali keskpank samuti oma järelevalvetööd ei teinud ja samuti BCP Need on kolm olulist äh, küsimust, äh, kolm olulist juhtumit äh, ja need olid ei julgusta teie poolt olema. ma saan aru, et paljud teie kaasmaalased on hea, õnnelikud selle üle, et te teise koha peale läksite, mina ei saa öelda, et ma eriti õnnelik oleks. kuidas on see võimalik, et keegi, kes on <laughs> oma kodumaal läbi kukkunud, saab nüüd veel üritada Äh, üritada Euroopa järelevalvega äh, tegelema hakata. kuidas seda perspektiivi ette kujutada? see on umbes sama hea, kui, kui me annaks äh, dünamiidi büromaadide kätte. me eriti rahulikult ennast sel puhul ei tunne. või me äh, madame äh,, je, tout d'abord. jah, proua, noh jah, kõigepealt ma võin teile saata sadu ja sadu pressiväljavõtteid, kes, kus toetatakse seda, mida ma tegin panga presidendina. ja seda aastate jooksul tun-, enne neid juhtumeid, mille teie mainisite. ma kommenteerin neid kohe. ma sel hetkel oli vaja sellised reformid Portugalis läbi viia. ma kritiseerisin kõiki valitsusi, isegi neid, kes mind ametisse mälet-, määrasid, selle ekspansiivse eelarvepoliitika pärast, mis Portugalis vastu võeti ning loomulikult ma kaitsesin põhimõtteid, mis eh, on eh, olulised eh, Rahandusliidu liikmele. see poliitika, mida teie mainisite, oli, tegu oli probleemidega, mis meie pangandussüsteemi tabasid. kuid üldiselt ma hea meelega saadan teile ka ka äh, Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangu selle kohta, kuidas Portugali keskpank pangandussüsteemi äh, järelevalvet läbi viis ja kuidas ära hoiti äh, pankroti tekkimine meie pangandussüsteemis. me pidasime väga hästi vastu kriisile ja ja meil ei ole pangandussüsteemis probleeme erinevalt teistest Euroopa riikidest. see on vägagi positiivne näide selle kohta, kuidas Portugali pank äh, oma reguleerimise järelevalvetööd tegi. meil on, on olnud kolm pettuse juhtumist Portugali pangandussüsteemis ning äh, need äh, petujuhtumid äh, viidi läbi just nimelt panga haldusjuhtimise puhul. mitte ükski järelevalveorganisatsioon ei ole kritiseerinud Portugali keskpanka sellepärast, et me ei suutnud ette näha selliseid petuskeeme nagu te teate, et kui petuskeemid viiakse läbi väga kõrgelt, eriti pangas, kus on see, seda teha üsna lihtne, neid on väga raske ette näha ja avastada. ka järelevalve institutsioonil. ja isiklikust seisukohast ma võin teile öelda, et mina kui Portugali panga keskpanga president ei olnud otseselt vastutav järelevalve eest. ma ei jälginud äh, päev-päevalt seda, kuidas äh, meie järelevalveteenistus seda tööd läbi viis. kuid ma ütlesin Portugali parlamendile, et loomulikult ma tunnen ennast vastutavana selle eest, mis panga poolt on tehtud ja ma ei kahetse ainsatki sammu, mida minu järelevalveteenistus tegi, sest äh, oli võimatu arvastada seda, mis äh, toimus. see, mis Keskpangaga juhtus, ei tähendanud seda, et äh, institutsioon äh, tegu, tegevus äh, oleks täielikult läbi kukkunud, oleks täielikult maksuvõetuks muutunud. kuid meie tegutsemine muutus keerulisemaks, kuid mis toimus PPN, tegu oli väga laiapõhjalise petuskeemiga ja ma tõesti väga kahetsen seda, et et vastutuse määrite järelevalvete kaela ja mitte neile, nendele, kes, eh, nendele, kes järelevalvet teostasid. järelevalve ei, asutus ei ole politseinik, kes krimina-, kuritegude vastu võitleb. mis puudu-, eh, mis puudutab PPP-d, siis eh, puudutas see puudutas see eh, turule pakutavaid tooteid, mis ei käinud ähm, Portugali keskpanga pädevuse alla. Need äh, tooted, tegu oli siis finantstoodetega ja see käis hoopis ühe teise järelevalveüksuse alla mul ei ole loomulikult aega teile kõike äh, selle, kõigest sellest rääkida, kuid ma peaksin teile siiski ütlema praegusel hetkel selles, neis küsimustes Portugali valitsus ei olnud, äh, Portugali pank ei olnud äh, vastutav ja ka mitte järelevalveüksus. ma ise olen väga uhke selle üle, kuidas kuidas eh, ma oma tööd neil aastatel tegin. ah, ma tean, ma tean, kõik peavad ära lõpetama. Go on, obviously, because it was a jah, ma lubasin teil lõpuni vastata, sest tegemist oli väga sisu, sisulise küsimusega. vabandust, et ma üritan teid siin katkestada. aga äh, võib-olla hiljem saate pikemalt rääkida. Uudo Pulman järgmisena. suur tänu, enne küsimuse esitamist sooviksin ma ära märkida ühe aspekti, härra Konstantsev mul on teid võimalus juba teist korda kuulata. nagu kolleegid teavad, siis koordinaatorid äh, vestlesid kõigi kandidaatidega juba ennem otsuse tegemist. ja minu järeldus on, et te räägite äh, meiega sellisel moel, et esitlete ainult äh, fakte ja numbreid ja ma hindan väga seda, et te ei peida ennast öö, väga häguse diplomaatilise kattevarju taha. nii et keegi teist õieti aru ei saa. minule teie lähenemine meeldib. nüüd küsimus. ilmselgelt on meil tegemist peaaegu kõikides liikmesriikides tõsise võlakriisiga riigivõlaga. aga kuidas äh, äh, tagada, et meie kriisist väljumisstrateegiad äh,, võlgade tagasimaksimise strateegiad ei pärsi majanduskasvu? eriti arvestades, et majanduskasv on meie ainuke võimalus äh, üldisemad probleemid lahendada Äh, ma üritan siin nüüd seost, seostatud juttu rääkida. Äh, ehk siis, kuidas saaksid liikmesriigid äh, oma võlakoormat jätkusuutlikult vähendada? ja veel kaks sellega seotud küsimust. kas meil on üks majandustsükkel Euroopa Liidus või on meil väga keerukad struktuurid, mis koosnevad erinevatest äh, majandustsüklitest liikmesriikide vahel ja kuidas saada äh, äh, jagu probleemist, mis on seotud eelarvetsüklitega, mis ei lange kokku majandustsüklitega. suur tänu teie kommentaaride ja küsimuste eest. mis puudutab ohtu, nagu te rääkisite, et me üritame liigselt kiirustada võla, võlgade tagasimaksmisega, siis ma tahaksin siin teha järgmise kommentaari. kõigepealt need abipaketid Euroopas moodustasid umbes poolteist protsenti SKT-st. Ehm, nii et need summad ei olnud liiga suured, loomulikult käisid nendega koos ka automaatsed stabilisaatorid ja need tekitasid ka suuremaid eelarve puudujääke, paratamatult, aga nendele automaatsetele stabilisaatoritele juurde pandud abipaketid ei olnud väga suured. see, et neid nüüd äh, järk-järgult tagasi võetakse, iseenesest äh, probleeme, võõrutusprobleeme äh, ei tekita, aga minu arvates äh, majandustegevuse säilitamiseks, taseme säilitamiseks on vajalik just raha, äh, stabiilne rahanduspoliitika. siin öö, äh, mängis oma rolli intressimäärade madal, madaldamine, mis majandusüksuste kulusid kõvasti vähendas nii perede puhul kui ettevõtete puhul, saadi säilitada see, sama, samaväärne tarbimine ja ei tekitatud edasisi probleeme. inflatsiooni alal, kui, kui inflatsiooni alal riske lähemas tulevikus ei ole, siis loomulikult äh, see äh, intressimäärade küsimus toetab majandust edaspidigi. nüüd see väljumisstrateegia äh, ja et vähendatakse järk-järgult likviidsustoetusi, äh, siis see tuleneb sellest, et neid toetusi ei ole enam nii palju tarvis, rahaturud on küllaltki hästi stabiliseerunud, seetõttu see liik-, likviidsustoetus keskpäevalt ei ole enam nii oluline, kui ta varem oli, kui turud olid tardunud. seega me saame need äh, abid, äh, rahad tagasi võtta, ilma et pangasüsteem viga saaks. kolmandaks, mis puudutab neid erinevaid majandustsükleid need ei olegi nii väga erinevad. kui nüüd arvutada, kui võtta arvesse, kuidas S-, SKT eh, tase erineb eh, liikmesriikide vahel, siis võib näha, et alates euro juurutamisest on need erinevused eh, vähenenud, niisiis majandustsüklid on rohkem sünkroniseeritud, eriti võrreldes äh, üheksakümne üheksanda aastaga, kui rahaliit alguse sai. see on loomulikult väga oluline, see tähendab, et me erineval määral küll, aga jagame, äh, äh, elame kõik ühesuguses tsüklis Euroopas. suur tänu ja nüüd Elisa Ferreira. suur tänu teile, ma tahaksin esitada kaks küsimust. kõigepealt, kui me vaatame, mis on toimunud viimaste aastate jooksul, siis äh, on meil võimalik väga paljud äh, nimed välja tuua, Black Rock näiteks, äh, Freddie Mac, Freddie May, Lehman Brothers ja nii edasi. on selgelt näha olnud, millised turutõrked on tekkinud. sooviksin, et et äh, te selgitaks, mida on see kõik tähendanud Euroopa liikmesriikides, et me saaks aru, mida maksumaksjalt tegelikult mõe-, nõutakse. ning äh, küsimus, mille esitas meie kolleeg Luksemburgist, mind hämmastab see, et ta ei, ei, ei võetud arvesse komplikatsioone, mis äh, tabasid äh, Beneluxi turgu. tegu oli turgudega, mida äh, pangaprobleemid väga äh, mõjutasid ning minu küsimus puudutab siis seda, selle kriisi proportsioone, mis maailma on tabanud ning teiseks ma sooviksin, et te räägiksite ka sellest, et me reageeriks ex ante, et me reageeriks enne, kui probleemis juba, eh, juba tekivad. sooviksin, et te ütleksite, kuidas te eh, käivitusmehhanismide puhul reageeriksite, kuidas oleks võimalik seda teha Euroopa Liidus, kuidas oleks võimalik garanteerida, et eh, järel, kui järelevalvaja sekkub enne, kui konflikt toimub, et äh, või probleem tekib, et siis meil ei tekiks äh, konflikti riiklike õigussüsteemidega uh,? Thank you for your questions uh.... suur tänu teie küsimuste eest. mõlema at-, Atlandi poolel oli riigi sekkumine üsna suur ja kui vaadata kõiki neid programme äh,, mis paika pandi näiteks kapitalissüstid, toksiliste varade ost-, äraostmine, laenude tagamine ja nii edasi, siis Euroopas ja USA-s valitsuste poolt eraldatud raha moodustas mõlemal puhul üle kolmekümne protsendi SKT-st. SKT kogu see raha ei ole lihtsalt äh, tuulde lennanud, aga see on eraldatud sellise äh, turvavõrguna. seda raha, see on üsna suur summa. keegi on siin ära kokku löönud, et USA-s on see äh, rahasumma suurem, kui USA on kulutanud kõikides sõdades kokku aga nagu öeldud, kogu see raha ei ole tuulde lennanud, aga see on ja era-, eraldatud. see näitab ka kriisi suurust, mille tekitas finantssektor, mis algas, nagu me kõik teame, USA-s. Portugali puhul näiteks öö, äh, eraldatud raha oli neliteist protsenti SKT-st. SKT aga riik ei kaota sellest ühtegi senti sest kapitalisüste ei kasutatud, ei ostetud äh, toksilisi varasid, äh, anti teatud tagatised, aga pangad on äh, maksujõulised, nad maksavad laenud tagasi ja valitsus saab tegelikult kasumit. niisiis, meie puhul ei kulutata ühtegi senti kriisi tõttu see näitab meie järelevalvesüsteemi kvaliteeti. aga te küsisite, mida ennem lõppu saab veel ette võtta? praegu valmistatakse edasisi samme ette, aga kaks peamist asja on minu arvates järgmised. kõigepealt Äh, finantssektori äh, koguvastutuse äh, regulatsioon ja seire. ja seda juba rohujuure tasandil, see tähendab, et et suured institutsioonid ei, ennem said võtta endale kohustusi, mis olid koguni nelikümmend korda suuremad kui nende äh, varad. ja see, see mängis olulist rolli siin kriisis. samuti on olulised see, need likviidsuspuhvrid finantssektoris. mitmed riigid Euroopas on paika pannud lik-, mõningad likviidsusreeglid, aga en- äh,, mingisugust rahvusvahelist regulatsiooni likviidsusalal ei olnud. Northern Rocki puhul näiteks, mida te mainisite, oli äh, maksetähtaegade mittekattumisega tõsine probleem. ja see, et öö, äh, neid öö, äh, aspekte reguleeritakse ja jälgitakse, tagab, et öö, äh, viimase kriisi ajal tekkinud finantsprobleemid ei saa korduda. suur tänu ja nüüd Wolf Lints. Jean-Claude Trichet told us yesterday Jean-Claude Trichet ütles meile eile, et ülemaailmset, ülemaailmne tasakaalu puudumine võib isegi suureneda tulevastel aastatel, kui ei võetakse ette, ei võeta ette samme äh, suuremate jooksukonto ülejäägiga riikide puhul. milline on teie hinnang sellele? teiseks, kas Eurotsoon praegusel kujul suudab ellu jääda kui ei panda paika tõsisemat maksu, eelarvepoliitika koordineerimist ja ei looda mingisugust isegi ühist Euroopa tööturgu. ja mida te arvate Euroopa öö, rahandusfondi loomisest? mul läks vähem kui minut. Sorry um,. Global imbalance um, jah, see ülemaailmse tasakaalu puudumise probleem ei ole lahendatud, G kakskümmend ei ole seda veel senini suutnud teha rahvusvahelise koostöö tase, mis on vajalik selle probleemi lahendamiseks, on äh, inimajaloos enneole-, enneolematu. loomulikult on see olukord väga keeruline, keeruline, aga kõik peamised osapooled peavad mõistma, mis kaalul on me saame avaldada survet äh, peamistele Äh, riikidele, kus äh, on tasakaalust hälbitud kõige rohkem mõlemale poole. ja nagu jah, te tsiteerisite härra Trichet, äh, tulevikus võib tekkida uus kriis. aga mingisugust imerelva meil ei ole. suuremad riigid peavad mõistma, et nende pikema aja huvides on koostööd teha, muidu tekivad probleemid ja kõikidel nendel tekivad tõsised probleemid. Eurotsoon nüüd. ja eelarvepoliitika suurem koordineeritus ja nii edasi. jah, see on loomulikult oluline praeguses olukorras mis puudutab eelarvepoliitika koordineeritust ja äh, vastutustundlikku eelarvepoliitikat, siis seda ei ole suuremas osas riikides senini saavutatud. stabiilsus- ja kasvupakti mehhanisme tuleb tugevdada. ja selles valdkonnas on vajalik sisse tuua teatud muutusi. meil on tarvis paremat seiretööd, eriti mis puudutab statistikat kahetsusväärne on see, et, et olukorra tõsisus mitmel juhul selgub alles siis, kui kriis on käes. see on vastuvõetamatu. eelmine kord äh, siin ma juba mainisin, et meil, meil oli juba aastaid tagasi selline probleem ja mina juhtisin komisjoni, mis koostas toona raporti, mis näitas, et, et meil on statistikaga probleeme. selleaegne valitsus ei nautinud seda raportit just eriti. aga pärast seda lõime me ühe tehnilise üksuse, kus Keskpank, Rahandusministeerium ja rahvusva-, rahvuslik, riiklik statistikaamet töötasid koos ja tõid raportisse sisse ka korralikud kontseptsioonid ja numbrid ja pärast selle üksuse loomist ei ole meil enam probleeme aruandluse ja statistika kogumisega olnud. niisiis, selline üksus on minu arvates oluline ja kui võimalik, tuleks sinna kaasata ka, ka keskpangad. sest äh, sellega saab vältida edasisi probleeme Euroopa Rahandusfond, mul oleks tarvis võib-olla rohkem aega vastamiseks, loodetavasti keegi küsib selle küsimuse uuesti. igatahes ma arvan, et see on võimalik, selline fond minu arvates ei ole isegi vaja aluslepingut äh, muuta, et seda üksust muut- äh,, äh, äh, ellu kutsuda. aga minu arvates äh, see fond äh, ei saakski mängida mingisugust lisarolli, mida praegused institutsioonid teha ei saa. aga kui see tugevdab meie äh, institutsionaalset raamistikku, siis ma olen selle poolt. suur tänu, jah, see küsimus esitatakse kindlasti uuesti. Madam Chair and I am asking the question on behalf of my colleague Ivo Strejček. suur tänu, mina küsin Ivo Strejčeki asemel oma küsimuse, tema pidi kahjuks täna hommikul ära minema Äh, ja Ühendkuningriigist esitatud küsimus kõlab, äh, sama küsimus kõlab võib-olla natukene teisiti. praegune kriis näitab selgelt, et äh, süsteemsed risk, süsteemsed riskid võivad puudutada nii finantsinstitutsioone kui valitsusi. võlgade küsimus võib mitmetes liikmesriikides mõjutada terve Euroopa Liidu finantsstabiilsust. praegune süsteemsete riskide amet peaks vältima süsteemseid riske finantssüsteemides tulevikus, aga kaks küsimust on järgmised. kas süms-, äh, riskide amet äh, äh, valvab ka peale finantsinstitutsioone ka valitsuste vastutustundetu käitumise järgi, mis võib tekitada probleeme? millised vahendid on olemas äh, Keskpangal ja Riskide Ametil, et valitsuste tasemel äh, äh, kontrolli läbi viia? kõigepealt üldisem märkus. riskide amet ei ole keskpank. keskpangal on vastavalt aluslepingule oma roll mängida ja ta ei vastuta öö, nende valdkondade eest, milles tegeleb süsteemsete riskide amet see on hoopis teistsugune maailm. süsteemset alustööd teeb öö, äh, küll Keskpank äh, ettevalmistavat tööd süsteemsete riskide ametile. seetõttu on teie küsimus ka oluline, aga öö, äh, tuleb vahet teha jah, riskide ametil ja e, e Euroopa Keskpangal ja Eurosüsteemil. esimesele küsimusele vastus on jah, absoluutselt Euroopa Süsteemsete Riskide Amet peab hindama riske, mis tulenevad ka liikmesriikidest üldiselt. ja see puudutab nii nende eelarvepoliitikat kui ka üldisemalt nende majandusolukorda ja rahanduslikku tasakaalu kõikide majandusüksuste vahel terves äh,, terves majanduses, mitte ainult valitsuste puhul. sest sageli tuleneb äh, suur tasakaalu puudus ja välisvõlg äh, suuresti erasektorist, seega kogu süsteemi tuleb analüüsida ja jälgida ja teha ka soovitusi ja hoiat-, hoiatusi, kui vajalik peaks olema. seega selline funktsioon on täiesti olemas. puudutab äh, seda ettevalmistustööd, siis loomulikult Euroopa Keskpanka personal suureneb, äh, luuakse tehnilise ekspertiisi sekretäriaat, töö, valmistamaks ette riskide ametitööd. selle eest on niisiis hoolitsetud. ja ma arvan, et kui kogu süsteem tööle hakkab, oleme me valmis täitma oma kohustusi, äh, nagu on seda valmis tegema ka Euroopa Süsteemsete Riskide Amet. suur tänu, Philip Lambert! Uh, your... suur tänu teile, me hindame kõrgelt, äh, hindame kõrgelt teie sõnavõttu, mis näitab teie suuri ambitsioone, ma tahaksin öelda, et me oleme oleme väga, minu jaoks on väga oluline, et Euroopa Keskpank oleks iseseisev, kuid see äh, peaks tähendama äh, Eh, mõlemat suunda. ja näiteks, mis ta öeldi eile, eh, räägiti näiteks ehm, maksusüsteemide ühildamise kohta, siis öeldi, et selle kohta ähm, siis see peaks olema võimalus kriisi vastu võidelda, ma leian, et poliitikul, poliitikud peaks olema samuti iseseisvad, ja ma tahaksin teada, kuidas teie sellist väidet tõlgendaks, tõlgendaksite, sest avaliku sektori suurus on poliitiline otsus, tervishoid on enamasti mm, eh, riigi süst-, riigile mm, avalik teenus, Ameerika Ühendriikides on see erateenus. nii et eh, ma tõesti tahaksin, et EKP eh, jääks oma oma mandaadi juurde ja ei tegeleks muude asjadega, see teeb mind teise küsimuse juurde äh, tegin, eh, selline lähenemine on üsnagi eh, üsnagi ähm, sellist, tegu on sellise üht tüüpi mõtlemisega ja näiteks, mis puudutab majanduskasvu kohta, millised oleks teie äh, arvamused alternatiivsete indikaatorite kohta, äh, mida me peaksime järgima ja teiseks, mida te kavatsete teha te EKB raames, et eh, mõtle, mõtlist, eh, mõtle, eh, et erinevaid mõtteviise aktsepteeritakse, ma tean, et kui ja võtame ainult üht süüdi rohtu siis ja haigeks jääda, siis ma ei saanud teie küsimusest aru mis alternatiivsed indikeerimised, no peale SKP-le ah,, ma ei saanud sellest aru uh,. Well. jah, see on raske küsimus. mis puudutab esimest küsimust, siis ma ei hakka tõlgendama seda, mida ütles härra Trichet. ma isegi ei tea täpselt, mida ta ütles. ma ei saa seda seega kommenteerida. ma võin teile siiski öelda ei, et kindlasti, kindlasti ma kunagi ei tee avaldusi, kus ma eh, erinevaid kulu, riigipoolseid kulutusi kommenteerin liikmesriikides. kui te vaatate Euroopas toimuvat, siis te võite näha, et väga pikkade aastate vältel näiteks eh, Iirimaa oli väga konkurentsivõimeline eh, majandus, kus oli riigi kulud väga madalad teisest küljest Taani, mis oli samuti väga konkurentsivõimeline, üks suur, meie parima konkurentsivõimega riik, väga edukas riik, kus äh, näiteks kulutused, riigipoolsed kulutused olid täiesti teistsugused. mõlemad olid edukad, mõlemad olid konkurentsivõimelised, nii et äh, ma ei hakka seda kunagi kommenteerima. mis puudutab alternatiivseid indikaatoreid ja erinevaid äh, lähemisi mõtteviise, siis mina toetan äh, teadusuuringute läbiviimist, uuringute läbiviimist selleks, et uued indikaatorid välja töötada mm, ÜRO tasandil, äh, seda on tehtud. Prantsusmaal oli härra Sarkozy initsiatiiv, ta soovis luua komisjoni, kes sellega tegeleks ning mul oleks väga hea meel, kui eh, need eh, indikaatorid võetakse vastu erinevate valitsuste poolt üle kogu maailma, kuid ainult siis, kui see muutus toimuks eh, üle kogu maailma, saaks selle, kasutada ka selle institutsioon nagu EKP vastasel korral, ei ole see enam eriti, ei käi enam eriti meie rolli alla peame hindama näiteks inflatsiooniriski, see ja tegema muid selliseid asju, mis on meie mandaadi osa. suur tänu uh,! Mr Postas. härra Postas. doktor uh, Viktor Konstantsiu. Uh, suur tänu teile, härra Konstantsiu. ma paluksin, et te vastaksite võimalikult täpselt sellest sõltub minu hääl. Te rääkisite sellest, et me peame vähem sõltuma kvalifitseerimisjärelevalve agentuuridest. mina ei tea ainult kahte võimalust, kuidas seda teha. kas me lakkame praegu olemasolevat nelja tunnustamast Euroopast või loome ühtse Euroopa kvalifitseerimisagentuuri, ma tahaksin teie arvamust teada selle koha pealt ning teine eh, teiepoolne arvamus, mida ma sooviks teada, puudutab midagi, mis on praegusel hetkel üsnagi, mis on üsnagi ilmne. ma tahaksin teada, mida teie arvate erinevatest stabiilsuse kasvupaktidest eh, riiklikel tasanditel. ma ei tea, mida te arvate sellest, kuidas eh, offshore agentuurid tekivad, kas me peaksime nendele lõpu tegema maailma tasandil? samuti peaksime mõtlema selle peale, kuidas Euroopas tegutseda, kui seni, kuni need offshore agentuurid olemas on ja kas te olete selle poolt, et, et nende offshore'ide kasutamise eest peaks kõrgeid makse maksma Euroopast. ning kolmandas puudutab see Euroopa väärtpabereid. ma tahaksin küsida teie käest seda järgmisel põhjusel. teoreetiliselt võivad nad üle võtta äh, see võib tekitada näiteks küsimusi ka riigivõlda koha pealt. ja selle koha pealt ma, siin ma ka lõpetan ja tahaksin paluda ainult veel küsida selle kohta, et riigi, et Portugali riik ei ole saanud äh, Ehm, ei ole riik pidanud kulutama ainult satki senti pankade päästmisele, jah, aga samas meie hoiukassa sattus väga raskesse olukorda. Uh, kõigepealt see viimane kommentaar, sellel ei ole midagi pistmist kriisiga või programmidega, mis loodi pangandussektori toetuseks. ja äh, näiteks äh, deposiitide tagamise programmide tõttu riigid ei kaota ju sentigi, sest pangad on maksujõulised. niisiis, sellel ei ole kriisi või pangasektori probleemidega mingit pistmist. nüüd reitinguagentuurid. ma arvan, et reitinguagentuurid nagu ma ütlesin, ei pea, peaksime kuuluma regulatiivsesse süsteemi, seda võib saavutada ka ilma uue agentuuri loomiseta, turg võib ise kõik paika panna. aga võib-olla mingi, mingisuguseks regulatiivseks tööks jah, reitinguagentuure enam kasutama ei pea tuleb lihtsalt kontrollida nende tööd ja tuleks lahendada ka võimalikud äh, konflikt, äh, huvide konfliktid, äh, nende reitingu rolli ja nõuandva rolli vahel. Euroopa reitinguagentuur ise ei muudaks midagi selles mõttes. oluline on, et regulatiivsel süsteemil oleks omaenda meetodid ja instrumendid ja indikaatorid. teine küsimus, kus räägiti peamiselt offshore ettevõtetest. ma viitaksin ühele oma vastustest, mille ma esitasin küsimustikus, seal on terve lehekülg offshore idest seega on vastus üsna selge. ei ole päris, et rahvusvaheliselt pole midagi ette võetud viimastel aegadel. muutunud on paljugi, eriti mis puudutab öö, maksutulude öö, kaitset ja öö, riigi sissetulekute kaitset. mis puudutab järelevalve funktsiooni, siis siin on veel teha nii mõndagi. sest mõningates offshore-keskustes seadused näiteks ei luba öö, juurdepääsu niinimetatud lõppomanike andmetele niisiis, on vaja astuda edasisi samme, aga muutunud on pärast kriisi juba päris palju nüüd eurovõlakirjade küsimus, Euroopa Keskpanga asi ei ole neid välja anda või olla nende väljaandmises osaline. Te väidate, et seda võib kasutada riigivõla vähendamiseks, see on võimatu, sest aluslepingu artikkel sada kakskümmend kolm ütleb selgelt, et Euroopa Liit või ükski valitsus ei saa üle võtta teise riigi või äh, teise riigi võlga. kui selline instrument oleks, siis eurovõlakirjad äh, esine, esineks siis teistsuguses kontekstis, nad ei kataks liikmesriikide võlga. suur tänu, Godfrey Boom, mitte Jeffrey, vabandust, ma ajan selle kogu aeg segamini jah, ei ole üldse probleemi, suurem osa mu nagu perest teeb samamoodi. mul on siin väike segadus, võib-olla aitate mind? ma arvan, et ma, ma isegi olen ökonomist ja ma arvan, et me oleme ühel meelel, et Eurotsoon ei ole kõige optimaalne see valuutatsoon. seega vahest valgustaksite mind, et kuidas me pikemas perspektiivis peaksime ellu jääma, kui ei ole ühtset eelarvedistsipliini ja kui keegi ei vastuta Eurotsooni riikide eelarvepoliitika eest. kui on probleeme ka kapitali eh, liikumisega. ja praegusel hetkel Kreeka puhul näiteks lihtsalt eh, rahastatakse eh, nende võlamakseid ja eksporditakse see probleem. mis on teie probleem? mul ei ole aega, et selle ülitähtsa teemaga pikemalt tegeleda. ma sooviksin siiski kommenteerida optimaalse valuuta piirkondade kohta. võib-olla on teatud segadus selles osas, ähm, äh, mida on öeldud äh, ekspertkirjanduses selle nähtuse kohta on selline teooria, et selleks, et äh, ühisvaluutat kasutada, peab olema sama äh, tootlikkus ja sama majandusolukord. ja äh, eksperdid üritavad leida mingisuguseid selliseid kriteeriume, mis pakuks välja, millised on alternatiivsed instrumendid valuutakurssidele, mis võiks sellisel juhul aitavad kohandada majandust äh, vapustustele ja, ja probleemidele. eelkõige on see hindade ja äh, palkade paindlikkus ning teiseks mobiilsus. sel, Peter Cannon ütleb, et alternatiiv, mis äh, probleemiga tegelikult tegeleb on võimalus äh, riigil, mis soovib äh, liituda, et on mitmekesistada oma tootlikkust. McKinnon ütleb, et kui tegu on väikese riigiga ja väga integreeritud, äh, siis saab, saab siduda oma valuuta rahaliiduga. Need põhimõtteliselt, need on need kriteeriumid mida majanduskirjandus välja pakub. ja tegelikult see näitab, et riik, väike riik, mis juba no, ähm, on Euroopa Liidus, mitte rahaliidus, et ta tagab vaba kapitali liikumise ja nendes äh, tingimustes on äh, Äh, see euroga liitumine väga positiivsete tagajärgedega. kui ähm, valuutakurssi kasutatakse, siis väga vabas, vaba, vabasse integreeritud majanduses äh, kasvab inflatsioon märkimisväärselt. nii et selleks, et, et kasutada Äh, kui tõusevad äh, raha ülekande hinnad ja äh, odavneb valuutakursside süsteem, siis see, tagajärjed on positiivsed. selle tagajärg võib olla see, et sissetulekute ja palkade äh, tase peab olema seotud majanduse tootlikkusega ning sellega seoses eh, eh, edukas osa, mille majandussüsteemis eh, peab vähendama töökulukust ja samuti tegelema tsükliliste probleemidega Okay, uh, thank you very much. We've now had one full round with every political party having nüüd uh, saab äh, iga fraktsioon oma arvamust avaldada ja ma hoian ajaga, kõneajast väga kinni, et kõik sõna saaksid. nii et ma lehvitan nende kollaste ja punaste kaartidega kiiremini. kõigepealt Otmar Karas, Rahvapartei. suur tänu minu esimene punkt. mul on väga hea meel, et meil on võimalik teiega juba teist korda arutelusid pidada, sellepärast et me ei pea siin mitte ainult teid hindama, vaid me peame teid ka võrdlema teiste kandidaatide, kandidaatidega. ja pärast esimest kuulamist jäi mulle mulje, et te ei soovigi ennast väga peale sundida. ja seepärast on väga hea teid nüüd ka teinekord äh, näha ja mul on tekkinud mõned küsimused. Te ütlesite kõigepealt, et te mitte kunagi ei kavatse kommenteerida mõne liikmesriigi kulutusi. ma loodan, et te ei mõelnud seda tõsiselt, sellepärast et kui liikmesriigid ei pea kinni kasvu- ja stabiilsuspaktist, siis tuleb teil väga tähelepanelikult äh, pöörata tähelepanu, väga tõsiselt pöörata tähelepanu riikide kuludele. Te ütlesite, et meil ei ole vaja midagi, millest me siiamaani pole puudust tundnud. siis ma küsin teie käest, et miks on Kreekal probleeme, kui ta soovib äh, saada lisaraha? ja seda sellepärast, et tal ei ole võimalik pöörduda Rahvusvahelise Valuutafondi poole ja kolmandaks, te ütlesite, et Euroopa Keskpank ei vastuta järelevalve eest seepärast ma küsin teie käest, kas te üldse soovite Euroopa tasandil järelevalvet? ja millal peaks olema Euroopa järelevalvel viimane sõna siis, kui liikmesriigid ei jõua kokkuleppele? Well, in what regards the first question uh... mis puudutab esimest küsimust, siis võib-olla mõisteti mind valesti. ma ütlesin, et ma ei kommenteeri lihtsalt sellel tasemel teine asi on anda hinnang mõne riigi äh, rahanduslikule seisule, eriti mis puudutab nende äh, võlamäära. kui võlamäär on loomulikult ja, ja puudujääk on liigsed, siis ma loomulikult sekkun, nagu ma seda teen ka oma kodumaal keskpanga juhina. aga praegu ei saa rääkida, mina ei saa rääkida spetsiifilistest meetmetest, see on komisjoni kui stabiilsuspakti e, valvuri roll. ja ma, ma peaaegu kogu aeg kommenteerin oma riigi eelarvepoliitikat, kritiseerin e, liigset defitsiiti ja nii edasi ja nii edasi ja seda kavatsen ma teha ka Euroopa tasemel edasi. kahtlemata aga ma ei hakka äh, tegema spetsiifilisi kommentaare, nüüd mis puudutab Euroopa Rahandusfondi. mul ei ole endiselt selge, mida see Euroopa Rahandusfond saaks teha, mida ei saa või ei ole teinud äh, stabiilsus- ja kasvupakti valvur. ja millega ei saaks hakkama vastastikune kontroll ja vastastikune surve euroriikide vahel, eriti mis puudutab eelarve kontrolli. nagu näiteks Kreeka puhul. minu arvates ei ole vaja muuta aluslepingut sellise institutsiooni loomiseks, seda saab teha läbi tugevdatud koostöö põhimõtte, austades loomulikult kõiki aluslepingu artikleid, kaasa arvatud artiklit sada kakskümmend kolm, mis puudutab seda mitte pankrotist päästmise põhimõtet. aga me peame mõistma, mis seal artiklis täpselt on. ja ka see artikkel ütleb põhimõtteliselt seda, et ei saa üle võtta teise liikmesriigi võlga see on keelatud äh, kuidagi subsiidiumitega seda võlga vähendada. krediit aga, laen on hoopis teine küsimus, laen on laen, intressimäärad e-, ei ole mingisugune subsiidium. ja Kreekat ka ju ei, Kreeka võlgasid ei maksta ju kinni, tegemist ei ole sellega, antakse lihtsalt äh, lühema perspektiivi likviidsusabi, tegemist on laenuga ja Kreeka peab kinni maksma ka intressimäärad. kui Euroopa tasemel nõukogus, Euroopa Nõukogus otsustatakse, et meil on tarvis uut mehhanismi sellise toetuse andmiseks, siis ma toetan seda. aga seda on võimalik teha juba praeguse raamistiku sees kui vajalikud institutsioonid mõtlevad, et see ei ole võimalik, siis, siis ma nõustun sellega, et on vaja üle vaadata üleslepingud, aluslepingud. E siin oli veel kaks küsimust, kõigepealt Euroopa Liidu viimase sõnaõigus ja teiseks, miks mitte minna öö, äh, öö, äh, IMF-i. võib-olla vastate nendele siis, kui keegi hiljem samu küsimusi küsib. ja järgmisena proua Tati Merci. Euh, juste euh, deux remarques. Hier, euh, ici même, le président de la BCE. Euh, suur tänu. eile oli meil siin Keskpanga president. ja ta ütles, et me ehitasime üles ühise valuutaliidu ja see on nüüd meie ühiseks saatuseks. ma tahaksin teada, teie arvamus Kreeka kriisi lahendamiseks, millised peaksid olema vahendid, mida kasutame ja kuidas Keskpank sekkuma peaks? kas antakse kahepoolseid äh, laene, kas tuleks kaasata rahvusvaheline valuutafond? Kreeka kriis paneb meid mõtlema ka rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide saatuse üle ja ka üleüldiselt valuutapoliitika koordineerimise üle härra Trichet ütlusi tõlgendatakse erinevalt. mida arvate teie nendest? ja muide, proua eesistuja, meie assistendid ei ole siin külaliseks, vaid aitavad meil meie tööd teha. Answer in english because kui tohib, ma vastan inglise keeles, siis, siis ma saan vastata kiiremini ja täpsemalt. mis puudutab IMF-i. ja minagi ei toeta äh, seda, et Kreeka läheks IMF-i jutule. me peaksime endale teadvustama, mida IMF teeb. ta teeb kahte asja, kõigepealt ta koostab ja surub peale kohanemisprogrammi mõnele riigile. seda on Euroopa institutsioonid juba teinud. Kreeka pidi kaks korda oma algset üleminekuprogrammi muutma, sest Euroopa institutsioonid avaldasid talle survet. ja Kreeka probleem nüüd ei, Kreeka programm nüüd ei erine paljuski üldsegi sellest, mida äh, IMF äh, talle peale suruks, seega selles mõttes ei ole mõtet IMF-i poole pöörduda. teine asi, mida IMF teeb, on, et ta laenab raha sellest aga ei saa Äh, ealeski piisata äh, selleks, et katta Kreeka aastased, kas praegu, selle aasta või järgmise aasta kulud. pigem tuleb äh, paika panna üleminekuprogramm ja seeläbi loota, et lood, loota, et seeläbi Kreeka suudab siseneda uuesti turgudele. seda peab ka Euroopa tegema ja Euroopa teebki seda. niisiis, minu öö, öö, mõte, väide on, et kui euroala riik pöördub IMF-i poole, võivad, võib seda tõlgendada kui meie rahaliidu võrgustiku nõrkust ja see mõjutab ju meid halvasti. aga meil ei ole ka mingisugust põhjust, meil on endal vahendid probleemide lahendamiseks olemas. miks kaasata veel mingisuguseid muid institutsioone? väga oluline on vastused ise leida ja loomulikult Kreekal ei ole vaja mingisugust päästmist, Kreekal on enda programm olemas, mis heaks kiideti, on sisenenud äh, turgudele, ta maksis küll suuremat intressi, sest ka krediidirisk oli suurem. kui on tarvis anda likviidsustoetust, on Kreek-, äh, on Euroopal instrumendid selleks olemas, aga see ei tähenda nende võlgade kinnimaksmist sest Kreeka peab ise oma võlad äh, kinni maksma ja maksma ka vastavat intressi nende võlgade eest. tegemist on lihtsalt öö, äh, abiga ja öö, äh, programmiga, üleminekuprogrammiga, mille Kreeka on nüüd vastu võtnud. see näitab, et Euroopa on võimeline probleemi lahendama. ja rohkem aega mul ei ole, kahjuks. suur tänu, järgmisega no, härra Mello. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Vitor Constância, em português. suur tänu teile. mina olen harjunud äh, portugali keeles rääkima, mis muide on samuti Euroopa Liidu ametlikud keel. Äh, Euroopa Keskpanga statuudid ütlevad, et äh, et laenu eraldamise puhul võetakse kasutusele meetmed selleks, et garanteerida laevu, laenu tagastamine. BPNS ja BPPS eh, natsionaliseeriti ning eh, paljud eh, hoiustajatest ei ole siiani oma hoiustele ligi pääsenud. õnnetuseks on tegu selliste nähtustega, mis juhtuvad igal pool Euroopas. mina ei hakka kritiseerima meie riiklikku järelevalvesüsteemi. minu küsimus on seotud Euroopa Keskpangaga. ma tahaksin teada, mis äh, saab Eh, neist inimestest, kes pole kahe tuhande teisest aastast peale eh, oma raha kätte saanud. kas eh, on palutud Portugali keskpangalt informatsiooni, kas on palutud järelevalve kohta mingisugustki raportit ning ma tahaksin teada ka seda, kui teie selle ametikohale valitakse, siis kuidas te äh, Äh, seda kontseptsiooni üldsegi hindate informatsiooni pärimise kohta? Uh... ma rõhutaksin seda, et uued otsused, mis ühehäälselt vastu võetakse Euroopa Liidu Nõukogu poolt, saavad Euroopa Keskpangale anda järelevalvefunktsiooni äh, sellest artiklist ükski protokoll üle ei käi. põhimõtteliselt ütleb ta, et, et EKP peab loomulikult koostööd tegema, peab loomulikult äh, järelevalve rolli kontrollima Euroopas, kuid see ei ole tema põhikompetentsis. muide, president Trichet äh, vastas äh, täpselt sellele küsimusele, mille teie praegu esitasite, ta ütles täpselt sedasama, mida minagi. ta ütles, et EKP-l ei ole otsest sellist pädevust ega vastutust, ta peab äh, koostööd tegema, toetama, kuid äh, pädevusi tal ei ole. härra Trichet selgitas teile, et sellealaliseid küsimusi ei esitatud, sest EKP ei tegele sellega ja mis te ütlesite selle kohta, et inimesed ei ole oma äh, raha kätte saanud, äh, see ei vasta tõele. nagu te teate, mis puudutab EPP-d, ei ole see tegu hoiuste küsimusega, vaid äh, kapitaliturgude toodetega, nagu seda on tunnistanud ka meie kõrgem järelevalveagentuur ning äh, need äh, olid ähm, äh, siis sellised äh, tooted, mis ei käinud nende järelevalve alla, nad ei olnud hoiused. tänan. ja järgmisena saab sõna härra Sanchez Presedo. suur tänu teile, proua eesistuja. ma tänan teid väga, hindan kõrgelt teie poolt tehtud ja teie professionaalset kompetentsi. ma tahaksin keskenduda kriisist väljumisele. härra Trichet ütles, et praegusel hetkel ei ole inflatsioon Euroopa Liidu jaoks suur probleem kui see nii on, siis küsimus on selles, kuidas kavatseb Euroopa Keskpank Euroopa eesmärkide suunas liikuda, näiteks eh, krediit. Eh, kuidas eh, majandus elavdamise puhul krediiti kasutada? kas likviidsust on piisavalt, et seda küsimust lihtsamaks teha? teiseks, riigi rahandus selge on see, et riigi rahandussüsteeme tuleb tugevdada, samas ei tohi see lubada olukorda, kus ähm, see võib, tagajärjed võivad negatiivsemad olla. kuidas saab Euroopa Keskpank teha, mida saab Euroopa teha selleks, et seda ei juhtuks? kolmas, aspektid, mis on seotud G kahekümnega. peame alustama äh, Äh, sellest, et millisel puhul on tegu abidega, abiga ja millisel puhul mitte. ja teiseks, kas äh, on olemas äh, mingisugune debatt näiteks, näiteks päästefondide osas, kas likvideeritakse või päästetakse, kuidas selle asjaga on? You suur tänu teile küsimuste eest. nagu ma juba varem ütlesin, see, et me praegusel hetkel üritame pisut vähendada eh, neid meetodeid, mille abil me pankade likviidsust garanteerisime, ei ole kuidagi kahjustanud pankade olukorda. ilmselt te võib-olla mäletate, hoolimata meie poolt langetatud otsustest, ei eh, olnud eh, rahanduskurssidel, rahandusturgude kurssidel erilisi muudatusi läheneda, täheldatud nagu ma ütlesin, me võtsime need meetmed kasutusele, eh, me loobume nende meetmete kasutamisest, sest need ei ole enam vajalikud. Eh, rahandusturud toimivad ning pankadel on piisavalt likviidsust, neil, neid ei ole eh, piiranguid. kui mingisuguseid probleeme tekib krediidiga, siis see ei ole seotud kuidagi likviidsusgarantiiga keskpanga poolt. ja seda ka on erinevad, seda on ka erinevad äh, kontrollid öelnud see äh, kõik puudutab ka nõudlust, mis vähendab mis väheneb majanduslanguse ajal ja see puudutab ka piiranguid, mis pangad on sisse viinud. mis puudutab äh, riigi rahandust, siis nagu ma ütlesin, need paketid, mis vastu võeti, ei olnud väga suured oluline on see, et me peame meeles, et on keskpikk ja pikk perspektiiv ning intressimäärad keskpikas ja pikas perspektiivis pannakse paika turgude endi poolt. kui turgudel tundub, et riik, et riigi, riigi rahandusega on suuri probleeme, nagu viimaste eelarve puudujääkide puhul olnud, siis nad võivad tõsta intressimäärasid keskpikas ja pikas perspektiivis. see oleks majanduskasvule väga kahjulik, samuti ka majandus eh, elavnemise protsessile, nii et sellel eh, mündil on kaks külge. nii et ma arvan, et praegusel hetkel on kriisi kõige eh, akuutsem faas läbi ja on vajalik, et riigid hakkavad oma rahanduspoliitikat äh, Eh, saneerima. ja see mõjutab samuti eh, intressimärgi pikas ja pikas perspektiivis ning mis puudutab nüüd veel Euroopa Resolutsioonifondi, päästmisfondi, siis äh, sellel on oluline roll restruktureerimine ning äh, pankade päästmine ei tähenda lik-, nende likvideerimist. likvideerimisest tuleb hoiduda, parem oleks ümber struktureerida, äh, rekapitaliseerida ja siis võib-olla, kui vaja, äh, ka näiteks sekkunud institutsioonile maha müüa ning likvideerimine peaks olema vajalik ainult äärmuslikes olukordades. kriisi algusest peale on eh, tegeletud Ameerika Ühendriikides Föderaalreservi poolt enam kui neljasaja pangaga, seda on palju vähem Euroopas eh, on see asi läinud palju libedamalt. suur tänu, vabandust. vahepeal läheb asi, jutt nii huvitavaks, et ma unustan ära, et ma pean kõneaega eh, korrama. järgmine kõneleja. Overview of the literature. Te andsite väga ilusa ülevaate öö, öö, kirjandusest äh, optimaalse valuuta piirkonna kohta. väga tore. aga tuleb ju mõista, et Kreeka ei ole California, ehk siis äh, poliitilise liidu puudumine ei aita. meie valuuta on, nagu ta on, seda me ei saa muuta. seetõttu mängib olu-, väga olulist rolli just järelevalve, mis puudutab liigse defitsiidi menetlust ja stabiilsuse kasvupakti. kuidas te arvate, et me saaksime seda tugevdada? sest nad on nii väga, nii väga olulised euro edukuse tagamisel. jah, tõepoolest, Kreeka ei ole California. aga ma tuletaksin teile meelde et mitte ainult et, et Californiaski on praegu eelarvekriis, aga probleem oli näiteks kunagi ka New Yorgis äh, ja Washingtonis valitsus keeldus aitamast. New York pidi paika panema ise oma reformid ja meetmed, taastamaks oma usaldusväärsust turgudel. seega see võib ka ühes riigis toimuda kui rahaliit on ka poliitiline liit. nagu ma ütlesin, föderaalvalitsus toona ei aidanud New Yorki. see tähendab, et meil on tarvis pigem mehhanisme, mis tagaksid piisava, piisavalt tugeva surve liikmesriigile, et see tõesti vajalikud meetmed tarvitusele võtaks eriti Kreeka puhul on, on kahetsusväärne see, et probleem ei selgunud varem. see oleks pidanud päevavalgele tulema palju varem, see oleks asja muutnud lihtsamaks kõigile, kaasa arvatud Kreekale. aga instrumendid on olemas, sundimaks liikmesriiki meetmeid tarvitusele võtma. meil oleks tarvis tugevdada ennet-, ennetavat osa stabiilsuspaktist, ja võib-olla, kuigi ma kahtlen, tuleks ka tugevdada mingisuguseid sanktsioone. kuigi mõningaid sanktsioone kokkuvõttes on väga keeruline ka rakendada. niisiis, see stabiilsuspakti ennetav osa vajab vägagi tugevdamist. ja riik äh,, Äh, meie rahaliit on ju ka iseenesest juba poliitiline liit, äh, see, sellel on ühine valuuta, mis, see on alati olnud äh, ju riigi roll. ja liikmesriigid siin peavad mõistma, et me kõik kaotame natukene oma iseseisvusest, kui me liitume rahaliiduga ja liikmesriik, kes ei mängi reeglite järgi, peab nõustuma ka sellega, et et tema asjadesse sekkutakse siis rohkem selleks, et äh, läbi viia vajalikud muutused. ja kõik institutsioonid, kaasa arvatud Euroopa Parlament, peavad olema väga valvsad. et nii ka toimitaks tulevikus, vältimaks äh, praegust olukorda, seega väga tugev järelevalve, nagu te ise ütlesitegi, on hädavajalik. suur tänu! nüüd ALDE fraktsiooni nimel kõneleja, ma ei tea, kas te olete omavahel juba kokku leppinud, kes sõna saab, Olle Schmidt. suur tänu, me oleme kõik omavahel väga võrdsed, me otsustasime viimasel hetkel. härra Konstantse. kas te ütleksite, et Kreeka, väidaksite, et Kreeka puhul on peamiseks probleemiks äh, praegu spekulatsioon? Te olete loomulikult väga taibukas ökonomist, aga küsimärgi all on teie üldised hinnangud, olles nüüd teid kuulanud paar tundi jaanuaris ja nüüd, siis mul on tekkinud küsimus, et kas te usute läbipaistvasse turgu, kus on parem järelevalve või sooviksite te keelustada teatud tooted? Te mainite siin teatud tooteid, mis teie arvates peaks olema keelatud näiteks äh, CDF-id, CDS-id, äh, äh, kahjumiga kiire müümine. ma tuletaksin meelde, et Mario Draghi ja härra Trichet eile olid natukene ettevaatlikumad sellistes väidetes, et keelamine on kõige parem ähm, meede. mina olen liberaal ja ma ei usu keelamisse, sest järgmine kord tuleb järgmine asi keelata. jah, suur tänu, ma selgitaksin kõigepealt, Kreeka probleem, probleem ei tulene turuspekulatsioonidest. isegi krediidivahetuslepingute preemiumid Kreeka puhul äh, ei olnud nii olulised, sest äh, see, äh, CDS-id mängivad äh, riigivõla tekkimises väga väikest rolli. see, selle riigivõlga, riigivõlga tekitab ikkagi võlakirjade tulg. mina ei, seega spekulatsioon ei mänginud nii suurt rolli. mina ei toeta ka toodete keelustamist, ma ütlesin oma avaettekandes, et eriti just krediidiriski vahetuslepingud peaksid äh, liikuma nüüd organiseeritud börssidele neid ei tuleks keelata, vaid nad, eh, neid pea, nendega peaks kaupeldama börsidel, mitte börsiväliselt. ma arvan, et nagu juba kirjalikult ma olen öelnud, et tuleb vältida eh, CDS-ide, mitte teiste instrumentide eh, kahjumiga müüki.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 CDS-i algne kontseptsioon, mis oli väga hea, seda on nüüdseks kuritarvitatud. Äh, see, äh, seetõttu ma toetan äh, organiseeritud turgusid ja läbipaistvust, seda ütlesin ma ka oma avaettekandes. see kateta müük mitmed öö, tuntud ökonomistid, näiteks äh, Richard Burtis, on toetanud ka CDS-ide kateta müügi äh, keelamist, mitte teiste toodete äh, kateta müügi keelamist. mina aga täielikku keelamist kateta müügi puhul ei toeta, sest see tapaks terve selle turu. sest turuosalised kui nad soovivad aktiivselt turul tegutseda, müüvad nad CDS-i äh, agendile, kes, kellel on huvi, tõsine huvi kindlustusse tagatise vastu. ja selline asi peaks olema ju lubatud. isegi kui tuleks kõne alla keeld, siis see ei saaks olla täielik äh, katteta müügi äh, keeld sellisel, sellistel tehnilistel põhjustel. seega, nagu te näete, minu arvamus ei erine vägagi härra Draghi või härra Trichet arvamusest. suur tänu, Sofia Kune. Monsieur le gouverneur, madame la présidente, chers collègues. kallid kolleegid ma panin tähele eh, siin ei olnud eh, juttu eh, euro väärtpaberite emiteerimisest, kuid kujutagem ette, et me muudame oma kriteeriumeid, ma tahaks teada, milline on teie arvamus selliste väärtpaberite emiteerimise kohta? ma leian, et euro väärtpaberid võivad äh, välja anda äh, koordineeritud strateegia raames, mis aitaks meil kriisist välja tulla. selle intressimäär oleks konkurentsivõimeline ja aitaks riike ning äh, milline on teie arvamus, kas see aitaks kriisist välja saada mitte ainult Euroopa võimekuse kohta sellised äh, väärtpaberid väl-, emiteerida, vaid ka, ka selle kohta, kas äh, see oleks õige hetk sellised väärtpaberid äh, kasutusele võtta, aitäh! ma vist vastasin juba sellele küsimusele enda meelest. vähemalt viimane kord, kui ma siin käisin euro väärtpaberit ei saa asendada riigi võlapabereid. see ei tohiks olla vahend, et äh, see asendada riigivõlgu liikmesriikidel või liikmesriikide riigivõlapabereid vastavalt artiklidele üks kakskümmend kolm. euro väärtpaberite imiteerimine eh, võiks võib-olla vähendada, kas ta võiks vähendada riigivõlga, seda ma ei tea, see võiks olla kasulik tõesti, aga kuid kui nii mõelda, Euroopa investeerimisprogrammid, mis äh, on kasuks liikmesriikidele üldiselt, näiteks äh, kulutustes infrastruktuuridesse äh, programmis, millel ei ole vähematki tegemist liikmesriigi riigivõlaga, sellisel juhul võiks, oleks tegu millegi muuga ja meil ei oleks midagi selle vahendi kasutamise vastu, võiks öelda ka seda, et Euroopa Investeerimispank emiteeriks väärtpabereid selleks, et finantseerida äh, investeerimispanga äh, tegevust Euroopa Liidu raames. ja selliseid programme võiks äh, kasutusele võtta kriisi vältel. majanduslikust seisukohast lähtudes ei ole mitte midagi sellist, mis Äh, selle vastu, võiks öelda. meil ei ole midagi sellise kasutusviisi vastu, kuid ärgem ajagem segamine äh, praeguse riigivõlakriisiga mõningates liikmesriikides. Thank you very much uh, and now uh, Pervanche Perez. ja nüüd Pervanche Perez. tänan mis puudutab artiklit sada kakskümmend kolm, ma unustaksin, meenutaksin teile lõiget kaks, öeldakse You know the, the, the, the, the end of this article and I think Te teate, milline see artikli lõpp on? ma arvan, et eh, me peaksime seda arvesse võtma, mis puudutab CDS-i, siis te ütlesite, et ei ole selle vastu, et eh, et katteta krediidiristide vahetustehingud müüakse. kuid äh, igasugustel äh, puhkudel on, kontrollitakse äh, toodete ohutust, kas te ei arva, et oleks viimane aeg, et me ka finantsmaailmas, me mõtleks pisutki sellistes kategooriates, mis puudutab teie tihedat programmi, te tõite välja kümme pluss neli kümme pluss neli ettepanekut, kuid samas probleem on selles, et see kõik, et see on suletud anumate süsteem. küsimus on selles, kuidas me orienteerime ümber finantsturud nii, et nad oleks kasulikud reaalsele majandusele. peaksime eh, sotsiaalpartnerite ja pikaajaliste investoritega läbi rääkima, seda pole seni tehtud, ma ei hakka eh, kedagi konkreetselt kritiseerima, kuid tulemus on see, et meie süsteem on keskpankade poolt paika pandud ja sellest hoitakse kümnekümnega kinni, samas kui demokraatlik arutelu ei ole toimunud. kas teie kui keskpanga esindaja oskate selle kohta midagi öelda ning teie võib-olla tulevane president Jean-Claude Trichet on öelnud, et eh, tugev dollar on Ameerika majanduse huvides, millised oleks teie järeldused eh, Euroopa vahetuskursside kohta? Thank you very much <laughs> well. suur tänu, ma selgitan korraks, ma olen, meil on kuus kuni seitse minutit eh, veel aega jah, võib-olla oleksite võinud veel küsimusi esitada siis. kui tohib, vastan teile inglise keeles. nagu öeldud juba, nii saab kiiremini ja täpsemalt, minu prantsuse keel on natukene roostes. mis puudutab finantstooteid ja eelautoriseerimist finantstoodete puhul, millele te viitasite minu arvates ei ole see võimalik ega soovitatav. näiteks äh, äh, krediidiriski vahetuslepingud, CD-sid. nagu ma ütlesin, algselt olid need väga, oli see väga hea mõte. keegi ei saanud ju ennustada alguses, kuidas neid hiljem kasutama hakatakse see on väga keeruline, tegemist ei ole ju keemiaga, et kas me teame, kas katse töötab või mitte. see eelautoriseerimine finantstoodete puhul ei ole minu arvates soovitatav. loomulikult on vajalik nagu ka mina soovit-, olen soovitanud. nagu ka Myron Scholes liberaalina ütles, et praegune CDS-ide turg tuleb tappa ja see tuleb üle viia ametlikudele börssidele. loomulikult, kui võimud näevad, et toodet kuritarvitatakse, peaksid nad sekkuma ja kiiresti. see turg toimis täiesti börsiväliselt tipphetkel äh, kaubeldi seal äh, kuuekümne kahe triljoni väärtuses. ja isegi institutsioonide vahel äh, oli probleeme, nad ei suutnud ka töödelda, läbi töödelda kõiki neid tehinguid nagu ava-, avalikustati. et loomulikult tekkisid probleemid, Warren Buffett kutsus neid CDS-e finantsilisteks massihävitusrelvadeks. niisiis, on tarvis õigeaegset sekkumist, aga mitte eel öö, loa andmist, see väga keeruline on ennustada, kas nad töötavad hästi, kas neid hakatakse kuritarvitama või mitte loomulikult tuleb jälgida kogu aeg olukorra arengut. mis puudutab nüüd erinevaid samme, mida ette valmistatakse, siis te kritiseerite dialoogi puudumist. kõigepealt, tänapäeval on kõik enam-vähem läbipaistev, kõik dokumendid peaaegu on kättesaadavad on võimalik jälgida toimivaid, toimuvaid arutelusid ja Baseli komitee äh, sõna ei ole ju seadus. Baseli komitee ettepanekud tuleb seadusena erinevate maailma riikide poolt veel vastu võtta. ja seda peavad tegema ka Euroopa Liidu demokraatlikud institutsioonid. Baseli komitee töötab oma tehnilisel tasemel, aga tuleb välja ainult ettepanekutega. pärast seda alles saab õigusaktid välja töötada ja need võivad olla erinevad algsetest ettepanekutest. ka Euroopa Parlament saab siin kasutada oma demokraatlikku õigust seadusandjana. mis vahet, puudutab vahetuskursi poliitikat, siis suurte riikide või suurte majanduspiirkondade puhul, nagu euroala näiteks. siis kehtib ujuvkurss. meil on ujuvkursiga valuuta. ei ole mingisugust kindlaks määratud vahetuskurssi, ei ole mingisuguseid kõikumismäärasid või midagi sellist me usume ujuvasse kurssi. ja sellest suurtele majandustele, suurtele majanduspiirkondadele piisab. väga vähe instrum-.